armud kolleegid, tere hommikust! tere tulemast meie kohtumise teisele päevale. ma loodan, et äh, te olete jõudnud veidi puhata ja seedida eilse õhtusöögi, mis ei olnud küll äh, gastronoomiline õhtusöök, aga, aga see-eest väga intellektuaalne. ma avan meie teise tööpäeva ja tänan äh, kõigepealt äh, minister Kalutšeki äh, selle eest, et ta on täna meiega ja osales ka eile õhtul õhtusöögil, nagu te teate, esmaspäeval ja teisipäeval oli ta, juhatas ta ECOFIN-i koosolekut, millest me täna veel vist peame rääkima, sest et ähm, käsitleti nii olulisi teemasid kui käibemaks. eile oli meil võimalik rääkida sellest ka volinik Laslo Kovatšikiga. loomulikult äh, räägime ka majanduse taastamiskavadest äh, ja pangandusturgudest ja sellest, kas äh, pankadevaheline turg hakkab toimima või ei hakka. ja ja sellest, kas äh, õnnestub äh, isoleerida nii-öelda toksilisi tooteid, nagu volinik Almunia äh, seda eile nimetas. ma tervitan siin meie kaasesimeest, kes on Tšehhi parlamendi saadikute koja majanduskomisjoni esimees. varsti on tal võimalus teha oma sissejuhatav sõnavõtt ning ma tervitan siin ka Lorenzo Binis Magit, kes on Euroopa Keskpanga juhatuse liige ning vastutab eelkõige rahvusvaheliste suhete eest, e-, Eurotsooni rahvusvahelise mõõtme eest ning äh, meil on võimalik talle küsimusi esitada hetkel, kus räägitakse palju uuest Bretton Woods süsteemist ning äh, eelkõige võib-olla huvitaksid meid järelevalve küsimused alates kahe tuhande teisest aastast Euroopa Kesk Pank äh, on arvanud, et nad võib-olla peaksid omama suuremat, äh, suuremaid võimalusi järelevalve alal ja see on ka küsimus, mis paneb, pakub huvi liikmesriikidele, sest äh, liikmesriikidel on erinevad järelevalvestruktuurid ja vahel on siis raskusi nende ühitamisega ning kriisist lähevad keelepaelad valla ja eriti silmas pidades äh, äh, president Barroso kõrgetasemelistöögruppi Jacques de la Rosieri ja teiste äh, juhtimisel on, võiks uuesti mõelda sellele, et Euroopa Keskpangal võiks olla järelevalvefunktsioon. Neile, kes eile kohal ei olnud, tahaksin mõelda, et Euroop-, et meie majandus- ja rahanduskomisjoni ähm, kodulehel on võimalik äh, saada teavet eilse päeva kohta ning äh, kodulehel on ka kaks äh, uurimuste kogumikku, mis on ka teie laudadel siin ning need on koostanud ekspertide grupid, kes aitavad meil majandus- ja rahanduskomisjoni üks käsitleb majanduse taastamiskavasid ning teine käsitleb pankade mm, päästmiskavasid, tegemist on sõltumatute ekspertidega, kes on äh, vägagi kriitilise suhtumisega ning äh, kes äh, käsitlevad siis nende plaanide ähm, tõhusust ning need äh, kavad ei ole olnud võib-olla nii julged äh, ja nii tõhusad, kui me oleksime lootnud. Äh, ma palun teil nüüd avada hommik oma sõnavõtaga, võtuga ning pärast saab, annan ma sõna härra ministrile ning vastavalt sellele, kuidas teil aega on, te vist peate ära minema, härra minister? pool üksteist peab härra minister ära minema, nii et ma teen teile ettepaneku, et me lubaksime härra ministril teha sissejuhatava sõnavõtu ning pärast saab sõna härra Lorenzo Pinismagi. palun, härra kaaspresident, teil on sõna. Äh, äh, proua Peres, minister, daamid ja härrad. mul on suur au olla tänase kohtumise kaasjuhataja ja alati on elus millegi jaoks esimene kord. Tšehhi Vabariigi jaoks on nüüd esimene kord olla Euroopa Liidu eesistuja ja minu elus on esimene kord olla sellise olulise ürituse juhataja, nii et seepärast ma palun juba ette vabandust, kui ma millegi vastu eksin. järgmine kord kindlasti on minu jaoks lihtsam, aga ma usun, et me mõistame üksteist täna sissejuhatuseks tahaksin öelda, et finantsmaailm ja majandusmaailm on omavahel väga tihedalt seotud. ja kui kahe tuhande seitsmenda aasta lõpul tekkisid esimesed signaalid USA-s selle kohta, et finantsmaailmal ei lähe enam nii hästi nagu varem, esimesed signaalid potentsiaalsete probleemide kohta, siis peab ütlema, et aastal, aasta kaks tuhat kaheksa näitas, et tõepoolest probleemid ongi kohale jõudnud. kõigepealt äh, tõsisemad probleemid ilmnesid panganduses, siis levisid need edasi finantsturgudele, äh, tekitasid üldist ebakindlust, erinevate riikide valitsused kasutasid erinevaid meetodeid ja vahendeid nende probleemide vastu võitlemiseks. loomulikult erinevate riikide majandus, majandusteadlastel on erinevad ideed selle kohta, kuidas kriisi vastu võidelda ja teatud tõde on ka selles, et majandus on tsükliline, ükskõik mida me teeme, ükskõik mida me üritame, teatud äh, tõusu ja languse tsükkel on majanduses äh, paratamatu. samas äh, poliitikud teavad, et äh, mingeid samme peab astuma, äh, loomaks positiivseid ootusi inimestes. ma rõhutaksin siinkohal positiivseid ootusi. nii et äh, kui parem tiib ja vasak tiib jõuavad omavahel kokkuleppele, kui nad suudavad kokku leppida tegutsemismeetodites ja vahendites, vähemalt teatud sammudes kokku leppida, siis oleks see poliitiline võit, sest äh, see tegi positiivsed ootused ja äh, rahulik lähenemine on äärmiselt olulised, sest äh, üksnes siis on meil võimalik normaalselt kasutada E, erinevaid vahendeid, aga erinevatel valitsustel on erinev lähenemine. E, kui tuua näide Tšehhi Vabariigist, siis e, Tšehhi Vabariik ei saanud väga tugevat lööki finantskriisist, aga majanduslangus on avaldanud oma mõju ka Tšehhi Vabariigile. ma ei hakka siinkohal tegema mingeid ennetlikke järeldusi ja ei hakka lahkama neid asju enne, kui minister on sõna võtnud. selleks, sellest võib-olla sissejuhatuseks minu poolt piisabki. aitäh, härra kaasesimees, ma teen ettepaneku, et te võiksite alati, kui te soovite sekkuda meie arutellu, nii et ma tänan veel kord äh, Tšehhi Vabariigi rahandusministrit, ECOFIN-i äh, esimeest selle eest, et te olite nõus täna meie hulka tulema ning annan teile kohe sõna. suur tänu, proua esimees. tere hommikust, daamid ja härrad. mul on samuti suur au olla täna teie keskel ja sama suur au oli mul ühineda teiega eile ja veeta teiega eile õhtu. no kahjuks ma pean lahkuma enne kella üht-teist, sest Tšehhi Vabariik tegeleb oluliste valdkondadega, mis on seotud minu teemaportfelliga. aga ma loodan, et ma kohtun teiega kunagi tulevikus uuesti. aga nüüd mõni sõna praeguse olukorra kohta, finantsturgude kohta, Tšehhi Vabariigi ambitsioonide kohta seoses meie eesistumisega. globaalsüsteem on praegu äärmiselt ebastabiilne ja volatiilne. Äh, raske, kõigepealt tuleb selgeks teha, mis on juhtunud ja miks, sest üksnes siis on võimalik leida väljapääs kahjuks aga on põhjuste määratlemine äärmiselt keeruline, sest ebastabiilsuse tekitasid terve rida tegureid, mis omavahel põimusid äh, päris pikaajalise rahandus- ja krediidibuumi jooksul. aga nüüd on see tekit-, tekitanud probleeme. probleemide üheks põhjuseks on ka vead riskide hindamisel äh,, ja mitmed möödavaatamised. praegune kriis on äh, levinud finantssektoris, äh, puudutab erinevat tüüpi varasid. ja erinevate tegurite kombinatsioon on muutnud äärmiselt äh, keeruliseks äh, praeguse olukorra lahendamise. see on äh, kaasa toonud äh, finantsturgude peaaegu totaalse kokkukukkumise. Euroopa Liit peab kasutama praegust võimalust ja välja töötama koordineeritud lähenemise, sest üksnes koordineeritud lähenemise kaudu on võimalik äh, midagi saavutada kui finantskriisi mõjud äh, levivad edasi ka majandusse, siis seisavad meie ees uued väljakutsed. üheks väljakutseks on äh, turgude suutlikkus äh, absorbeerida uusi valitsuste võlakirju. lisaks on on tarvis võtta uusi samme ja me teeme kõik endast oleneva, et neid samme Euroopa Liidu tasandil ja ka globaalselt koordineerida. me tahame taastada usalduse finantsturgude vastu, sest see on eh, eeltingimuseks selleks, et eh, praegusest olukorrast välja tulla kriis tekkis usalduse kaotusest ja nüüd on meil tarvis see usaldus taas, taastada. praeguses raskes olukorras on tarvis ülemaailmset koordineerimist, aga see ei tähenda, et Euroopa peaks ootama seni, kuni on saavutatud rahvusvaheline konsensus, enne kui me midagi omalt poolt teeme. ei, seda mitte, me võime näidata, et Euroopa võib olla juhtpositsioonil paljudes valdkondades sõltumata lahendustest, mille me valime, peab Euroopa jääma avatuks, protektsionistlikud meetmed tuleb tagasi lükata, sest protektsionism üksnes hullendaks seda olukorda. koostöö, mis viib globaalsete standarditeni, vastastikuse tunnustamiseni, on ainus alternatiiv ja sellist sõnumit peaksime levitama mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka läbirääkimistel oma rahvusvaheliste partneritega. see on ka põhjus, miks äh, Tšehhi peaminister ja eesistuja on kokku kutsunud äh, erakorralise riigi- ja valitsusjuhtide kohtumise, kus me tahame selgelt öelda ei pro-, protektsionismile. eel-, G kahekümne esindajad eelmise aasta novembris leppisid kokku meetmete tegevuskavas eh, nii lühemas perspektiivis kui ka keskmises perspektiivis selleks, et rahvusvahelist finantsregulatsiooni parandada. teiseks aprilliks eh, on ette nähtud järgmine ettevalmistav kohtumine on loodud ka neli ekspertide rühma, kes tegelevad uue regulatsiooni väljatöötamisega ja finantsturgude järelevalve teemadega. Tšehhi eesistuja püüab leida ühist seisukohta äh, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel nii G20 läbirääkimisteks kui ka muudeks läbirääkimisteks. me tahaksime G20-le esitada äh, liikmesriikide äh, laiaulatuslikult konsensusel põhineva ettepaneku. me tahaksime tõesti tagada, et ähm, meie seisukoht on ühine. on selge, et me soovime parandada läbipaistvust, ja parandada finantssüsteemide vastupidavust ähm, uute järelevalvereeglite, uute raamatupidamisnormide kaudu eh, reformida kompenseerimisskeeme finantsinstitutsioonides. aga kõike seda tehes ei saa unustada, et eh, regulatsiooni eesmärk ja otstarve tuleb enne selgelt määratleda, kui me hakkame mingeid uusi regulatsioone vastu võtma. oluline kõige selle puhul on ka kiirus, muutuste tegemise kiirus ja muutuste kvaliteet. meie ees seisvad küsimused on äärmiselt keerulised ja tehnilised, lihtsaid lahendusi ei ole ja seepärast peaksime alati pidama silmas, et kui me tegutseme liigselt kiirustades, siis see võib kaasa tuua lisaprobleeme. kõike seda peame me arvestama seadusandlike ettepanekute viimistlemisel, mis praegu meie ees laual on, eh, mida me arutame ka Euroopa Parlamendiga. lubage, ma puudutan mõningaid nendest. Tšehhi eesistuja peamine eesmärk on jõuda konsensusele nõukogus ja parlamendis enne kahe tuhande üheksanda aasta aprilli kolmes valdkonnas. krediidireitingu agentuuride regulatsioon, kapitaliseerituse nõuete öö, äh, osas niisiis äh, krediidireitinguagentuurid. eesistujana tahame äh, et suudetaks vastu võtta tõhusalt toimivad normid. vaatamata teema keerukusele ja pakilisusele soodame äh, jõuda siiski kokkuleppele. maksejõuetuse äh, õigusaktide osas on samuti praegu võimalus äh, vastu võtta rahvusvahelised standardid, teadada ka kindlustussektori jaoks veel üheks prioriteediks on läbi vaadata CRD. see on me loodame äh, Euroopa Parlamendiga koostöös kiiresti edasi liikuda. Äh, nende teemade üle läbirääkimised on tõesti väga keerulised meie esimene edusamm on piiriüleste euromaksete osas. nõukogu jõudis sellel nädalal kokkuleppele üldises lähenemises. ja see aitab tagada õiguskindlust eh, euromaksete osas kindlasti ei olnud lihtne jõuda konsensusele liikmesriikide vahel selles valdkonnas, nii et sellepärast võib pidada seda suureks sammuks edasi. peale õigusloometöö peab Tšehhi eesistuja tegelema ka poliitikaga. Tšehhi eesistuja ja ECOFIN-i nõukogu leppis kokku teekaardis, mis aitab meil edasi liikuda ja äh, peame finantsturgude suuniste valdkonnas samuti edasi liikuma. Äh, oluline on tegeleda finantsturgude järelevalvestruktuuridega, seda ma juba tegelikult mainisin. finantsturgude järelevalvet äh, mõjutab ka härra Delarosier juhitav hiljuti loodud kõrgtasemeline rühm. ja selle töö tulemused peaksid avaldatama veebruari lõpus. Äh, ma pean seda äärmiselt oluliseks elemendiks. laialatuslik arutelu, mis äh, arvestab inimeste ootuste ja vajadustega, arvestab kõikide huvirühmadega ja me oleme valmis pühendama enamiku mitteametlikust ECOFIN-i kohtumisest Prahas äh, sellele teemale. Lamfalusi kolmanda tasandi äh, komiteede tugevdamine on oluline, piiriüleste äh, finantsrühmade tugevdamine Äh, Euroopa Järelevalveagentuuri loomine. kuigi kogu arutelu on äärmiselt oluline, ei äh, ei saa unustada nende teemade tähtsust ja harmoneerimine, mitte ainult Euroopa finantsteenuste alase õigusloome harmoneerimine, vaid ka tegeliku järelevalve harmoneerimine, tagamaks, et äh, on olemas äh, õiguslik ja finantsraamistik, tagamaks äh, riikide poolse paremat järelevalvet ja lubage mul lühidalt veel peatuda mõningatel nendel teemadel. üks oluline tegur, mis aitab tugevdada stabiilsust ja aidata kaasa Euroopa finantsturgude arengule, ei, ole olemas ühtset äh, järelevalve raamistikku. kohaldatavad normid võivad äh, erineda riigiti ja sellised erinevused äh, võivad ohustada ka turgude stabiilsust, seepärast peaksime kasutama praegust võimalust ja oleme teadlikud äh, sellest, et tegemist on tohutu väljakutsega, aga usume, et äh, tõhusad sammud on vajalikud, harmoneerimine on ainus viis edasi. praegune kriis on näidanud, et olemasolevad kriisi reguleerimise meetmed ei ole valmis selleks, et äh, toime tulla tõsiste piiriüleste šokkidega me peame esitama endale küsimuse, kas vastastikuse mõistmise memorandum, mille me eelmisel aastal alla kirjutasime, on normaalselt rakendatud ja kas see on piisav alus tulevikuks. ja veel üks küsimus, kas me oleme kindlad, et õiguslik raamistik on piisav selleks, et äh, tulla toime selle kriisi haldamisega kriis on selgelt näidanud, kui olulised on tõhusad järelevalvestruktuurid liikmesriikides. nagu te näete, on terve rida raskeid küsimusi, millele on raske pakkuda ühte ja ühest vastust. me peame paljudes asjades leidma kompromissi, aga ma olen kindel, et arutelud kompromissile jõudmisel saavad olema laiapõhjalised ja mitte ainult ECOFINil, ministrid ja teised eksperdid tegelevad nende teemadega arutelu peab jätkuma. ma tahan öelda, et kogu Euroopa Liit on tegutsenud aktiivselt selleks, et leida koordineeritud lähenemist. saavutatud on päris palju, me oleme suutnud ära hoida hullima, aga samas on meie ees nüüd uued väljakutsed. osana eelmise aasta strateegiast äh, arutame nüüd ka ühise lähenemise üle nii-öelda halbade või toksiliste varade suhtes. teeme tihedat koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpangaga varade hindamisel ja päästeskeemides osalemisel kõikidel nendel puhkudel võin lubada, et Tšehhi eesistuja teeb kõik endast oleneva selleks, et äh, edendada praegust debatti, seda kiirendada ja saavutada majanduse ja finantsturgude stabiliseerimine ja edasiste negatiivsete mõjude vältimine. Tšehhi ei soovi äh, ühepoolselt vaid oma rahvuslikke huve edendada me soovime laiapõhjalist arutelu selleks, et äh, jõuda aktsepteeritavale, äh, kõiki rahuldavale kompromissile. lõpetuseks veel poliit-, paar poliitilist kommentaari, kõikides äh, nendes valdkondades oleme silmitsi mitte üksnes riskidega, mis tulenevad SKT vähenemisest või globaalsest majanduslangusest väljakutseks on ka poliitiline otsustusmehhanism. me peame tegema kõik endast oleneva, et ära hoida vigu. avalikkus ootab meilt konkreetseid samme ja me peame aval-, suutma avalikkusele selgelt silma vaadata ja öelda, et me tõesti äh, oleme valmis äh, võitlema praeguste majandus, majanduse negatiivsete mõjudega. aga me ei saa öelda, et me suudame kõike igaveseks äh, vältida äh,. turg äh, liigub tsüklitena ja on võimatu äh, tagada seda, et äh, uut langustsüklit mitte kunagi ei tule kommunismi perioodil öeldi mõnikord, et me suudame juhtida isegi loodust, vihma ja lund suunata, ei. seda me tegelikult ei ole kunagi suutnud ja ei suuda ka praegu. me saame üksnes teha kõik, endast maksimumi selleks, et leevendada praegust kriisi, selle mõjusid inimestele, aga meie võimuses ei ole seda täielikult vältida prote-, kindlasti äh, tunneme tugevat survet äh, mõnedest ringkondadest äh, võtta protektsionistlikke meetmeid, aga protektsionism pikemas perspektiivis oleks tunduvalt suurem oht kui majanduse tsüklilisus või vähenenud SKT. tarvis on avatud koordineerimist, vaba turgu protektsionism äh, avaldaks sellele aga külmutavat mõju. ma sooviksin öelda, et praegu on meie ees harukordne võimalus süsteemi paremaks muuta, me ei saa muuta seda üleöö äh, ja kiirustades, sest äh, see tooks kaasa rohkem kahju kui kasu. aga samas on tegemist äh, evolutsiooniperioodiga toimub evolutsioon, mitte revolutsioon. Äh, aastakümned on näidanud, et kiirustades vastu võetud regulatsioon toob kaasa rohkem kahju kui kasu kui me surve all tegutseksime liigselt kiirustades, püüaksime läbi viia revolutsioonilisi muutusi, siis ma kardan, et ähm, tulemus oleks negatiivne. nii et seepärast äh, mõtleme hoolikalt järele, püüame harmoneerida, püüame omavahel koordineerida ja lasta majandusel evolutsiooniliselt edasi liikuda me ei soovi tulevikuks samuti võtta endale piiramatut võlakoormat. me, valitsusepoolne sekkumine äh, saab tulla üksnes tulevaste põlvkondade arvelt ja me ei soovi sellega liiale minna. sest äh, praegu kui me kasutame raha, siis me saame kasutada üksnes seda, mida me võlgu võtame. Nende laenudega kaasnevad kulutused ja need võivad omakorda kaasa tuua probleeme tulevikus nende laenude refinantseerimisel. nii et eh, ärgem pangem liigset lisakoormat eh, tulevastele põlvkondadele suuremat koormat, kui nad suudaksid kanda. me kõik oleme surelikud ja me ei taha, et tulevased põlvkonnad meid neaksid meie praeguste tegude eest. ja soovime, oleme valmis tegema koostööd, toime tulemaks kõigi nende väljakutsetega, aitäh! monsieur le ministre euh, de cette euh, aitäh, härra minister, euh, selle sõnavõtu eest, kus te selgelt tõite välja äh, kõik mm, teemad, millega te tegelete ECOFIN-i juhina ning äh, ka mm, Tšehhi eesistumisega seonduvad äh, teemad. vastavalt meie mängureeglitele teen ma teile ettepaneku nüüd, et ma kõigepealt annan sõna kahele rahvusparlamentide esindajat, ja siis eh, Euroopa Parlamendi saadikule. mõned on juba soovinud sõna, aga hetkel mul ei ole kedagi veel rahvusparlamentide nimel eh, kõnelemas, et ma palun eh, sõnasoovijatel käsi tõsta ja arvestades seda, et härra minister lahkub me, siit pool üksteist, siis ma palun, et te meie kohtumise esimesel, esimeses pooles keskenduksite just talle esitatavatele küsimustele Eh, Itaalia saadikute eh, kojast on sõna soovinud eh, härra Gianfranco Conte. Buongiorno. <clears throat> Volevo fare alcune considerazioni. tere hommikust. ma tahaks rääkida finantskriisi mõjudest. nimelt mõjudest reaalmajandusele, mis on to-, toonud ju endaga kaasa palju pingeid kogu äh, Euroopas äh, ja tekitanud paradoksaalseid olukordi. me oleme suutnud vältida äh, suurem, veelgi hullemaid mõjusid, aga hetkel oleks küll vaja mm, majandust toetada, nagu seda teeb USA. see kriis tekkis finantsvaldkonnas aga väljus sellest ka reaalmajandusse ning äh, see tähendab, et me peame äh, suhtuma kriitiliselt dogmadesse, mida, millesse me seni oleme uskunud. eriti just äh, nendes riikides, kus tööstus on väga tugeval järjel, võiks ähm, majandus olla paremal järjel, no nagu, nende riikide hulka kuulub Itaalia näiteks, kui need riigid, kes on rohkem rõhku pannud finantsteenustele, Itaalia mudel äh, Itaalia mudelit peeti äh, vananenuks, aga praeguses olukorras võiks see osutuda positiivseks, sest ähm, tööstus on äh, dünaamilisem ning äh, me oleme näinud ka seda, et avaliku sektori võlakoormus on seotud ähm, ähm, tööstusega ja Itaalias on äh, Ita-, Itaalias äh, on äh, elanikkonnal vähem võlgu ja rohkem äh, sääste. hetkel on tegemist meil majanduslangusega, ent kriis on olnud ka õppetunniks. meil ei ole kergeid ja lihtsaid lahendusi. ühelt poolt võib küll olla majanduskasv, aga seda õõnestab jälle finantssektor ning Euroopa Liidu äh, ja valitsuste ja rahvusparlamentide tegevus peab olema suunatud sellele, et seda tsüklit äh, muuta ja et äh, piirata finantssektori äh, finantssektorist äh, tulenevat ebastabiilsust ja selle jõudmist äh, reaalmajandusse. kui me nüüd mõtleme laenudele, siis äh, mõelgem sellele, et nõudlus autotööstuse toodangu järele on vähenenud. selle põhjuseks on see, et enam ei anta tarbimislaene. meil on vaja riiklikke toetusi selleks, et need vähesed vahendid, mis pankade käsutuses on, et neid kasutatakse ähm, valesti ja et ei äh, aetaks natsionaliseerimispoliitikat, pankade natsionaliseerimispoliitikat, mis koormaks äh, maksumaksjaid. meil on tegemist suure kriisiga ning me peame Euroopa tasandil analüüsima majandus- ja finantspoliitikat, osa, osaliselt äh, seda ühist poliitikat isegi veel ei eksisteeri. ning meil on tõesti vaja äh, koordineerimist ka maksude vallas, vältimaks seda, et äh, konkurents riiklike, siis eri riikide süsteemide vahel viib, viiks maksudumpinguni mis mõjutaks äh, majanduskasvu ja tööhõivet. püüdlused äh, ühenduse tasandil ei ole olnud piisavad äh, võrreldes sellega, et, et meil on vaja suuremat ühtsust. septembris ma osalesin Pariisis kohtumisel, kus räägiti maksupoliitika harmoneerimisest Euroopas. me tegime kindlaks, et ka poliitilisel tasandil on võimatu näiteks äh, saavutada ettevõtte tulumaksu või ka käibemaksu harmoneerimist. Mm, esinaine katkestab ja palub äh, teha lühidalt meil on vaja järelevalve norme ning ei tohi piirduda sellega, mis on ette nähtud Lamfalussi mudelis. vaja on reguleerimist ning äh, tuleb vähendada erandeid ja neid võimalusi, mida seni on kasutatud äh, äh, reeglitest möödahiilimiseks tuleb seada selged eesmärgid, mida selgitataks ka avalikkusele, seal, muuhulgas ka selleks, et oleks võidelda, võimalik võidelda Euroopa, siis Euroopa skeptikute, euroskeptikutega. kui meil on vaja äh, krediidivõimalusi, siis meil on vaja äh, hoiustajate usaldust ja pankade usaldust, aga see ei saa olla instrumendiks, millega me kaitseme äh, panganduse äh, juhtivaid tegelasi. esinaine, mm, esimene sõnavõtja ei jälginud ühtegi, ei pidanud kinni reeglitest, see on äh, meil siin üsna tavapärane. et selleks, et kõik äh, saaks sõna, kes sõna soovivad, tuleb kohaldada siiski parlamendi reegleid, et igalühel on kaks äh, minutit ja ma tänan rahvusparlamentide esindajaid sel-, selle eest, et te sellest kinni peate. ma annan sõna Leedu delegatsioonile ning siis äh, saab Euroopa Parlamendi nimel sõna Elisa Ferreira Labai atsiprašau, mes supratom, kad Latvijos delegacija, tai čia Lietuva. ma sain aru, et tegemist on Läti delegatsiooniga, aga me siiski kuulume Leedu de <laughs> delegatsiooni. ma tänan teid selle eest, et te mulle sõna andsite. ma olen väga rahul sellega, et Tšehhi minister ütles, et me ei tohiks äh, võtta liiga palju võlgu selleks, et äh, meie laste ja lapse, lastelaste võlakoormus ei oleks liiga suur. ja need, kes on praegu tegelenud äh, majanduskriisiga, on juba teinud vigu. ma teeks ettepaneku, et meil oleks konkreetne meetmete pakett, sest et märtsis või aprillis me ju peaksime te teadma seda, mida ECOF, millised on ECOFIN-i ettepanekud. väga tore oleks, kui minister ütleks meile konkreetsemalt, millised tema ettepanekud võiksid olla. mis puudutab Leedut, siis me tunneme vägagi seda, et äh, laenu saamise tingimused muutuvad järjest raskemaks. ning eriti just väikeste riikide olukord nagu Leedu muutub äh, raskemaks ning majanduslangus tabab meid äh, rängemini. me teame väga hästi, miks äh, olukord äh, nii äh, karmiks läks. aga ettevõtted, mis selle eest vastutas, selle olukorra eest vastutasid, ei ole saanud mingeid karistusi. Mm, mis puudutab nüüd maksuparadiise võimalusi maksudest kõrvalehiilimiseks või kapitali väljaviimiseks. Need on probleemid, millega peaks me, me tegelema ja Euroopa Liit peaks ka panema ette konkreetsed meetmed äh, nende probleemide vastu eesistuja ütleb, et tõepoolest tegemist oli Leedu delegatsiooniga. Elisa Ferreira äh, saab kaheks minutiks äh, sõna. E-, Elisa Ferreira on äh, Euroopa Parlamendi raportöör majanduse taastamiskavade osas. härra minister, üks kommentaar ja kolm küsimust. kõigepealt kommentaar. ka mina eelistan evolutsiooni revolutsioonile, aga ma arvan, et revolutsioonid toimuvad siis, kui evolutsiooni haldamine ei ole andnud sobivaid lahendusi ning nüüd äh, minu küsimused. mida kavatseb teha eesistuja praeguses olukorras? Äh, sest et laenud ju ei jõua ettevõtete või kodanikeni, kas ECOFIN kavatseb teha midagi täiendavalt Äh, selleks, et selle probleemil, sellele probleemile vastu astuda ning teine küsimus puudutab äh, järelevalvet. meid äh, väga huvitab Solvency kaks pakett, aga ähm, aga pädevuste jaotus on üks osa sellest probleemist. kuidas Solvency kaks toimima hakkab? arvestades äh, Lamfalussi äh, raamistikku. ja sama, mis puudutab äh, La Rosieri gruppi, siis kuidas eesistuja kavatseb kaasata Euroopa Parlamenti, eriti arvestades meie Vanden, proua Vandenbergi raportit G kahekümne G kahekümnes peab Euroopa Liit mängima suurt rolli. kas te võiksite meile nimetada kahte või kolme põhilist eesmärki, mida Euroopa Liit sooviks G kahekümne kohtumisel saavutada? kas maksuküsimused äh, mängivad ka rolli? me jõuame nüüd äh, teise küsimuste vooruni, äh, kus sõna saavad Austria delegatsioon, Prantsuse dele-, delegatsioonist Didier Migaud ning äh, praegu saab sõna Austria delegatsiooni liige, palun äh, öelge, mis teie nimi on, sest mul ei ole teie nimesid äh, oma mm, dokumentides. see Wolfgang. minu nimi on Wolfgang Schirmbeck. ma olen Austria Bundesrati ähm, majan- mm, ja tegelen no, Bundesratist ja ma tahaks, tegelen majandusküsimustega ning mul on Ähm, just küsimus või kommentaar selle kohta, et äh, me peame investeerima noorte inimeste tulevikku ning äh, sooviksin eraldi välja tuua haridussektorit, sest maailmaturul saame me olla edukad üksnes siis, kui meie lapsed ja lapselapsed on saanud hea väljaõppe selleks, et majandusvaldkonnas edukalt tegutseda ning teine asi, ma arvan, et me peame kõigis liikmesriikides edendama äh, tööhõivepoliitikat, sest sest meil on väga palju probleeme töötusega ja oluline on see ka seetõttu, et äh, töötud ei ole ju tarbijad ja nõrgendavad äh, majandust veelgi. ning palun Prantsuse delegatsiooni nimel Didier Migu. aitäh. mõned küsimused ministrile. ma tänan ministrit äh, tema sõnavõtu eest. ma olen nõus teiega selles osas, et äh, raske on mõjutada loodust, aga äh, kriisi põhjused on ju siiski seotud inimestega ja tasakaalu küsimuste ja käitumisega ning seetõttu tundub mulle tegutsemine küll vajalik olevat ning Euroopa Liidu tasand oleks äh, minu meelest õige selleks, et äh, meetmeid võtta. ma võin olla nõus sellega, mis ta ütles äh, protektsionismi ohtude ja protektsionistlike kiusatuste kohta riikides. ent me peame kokku leppima selles, mida me protektsionismi all mõistame ning me peaksime küsida, et millised on äh, nende otsuste põhjused, mida riik võib praeguses olukorras teha, et äh, kas äh, tegemist ei ole näiteks tegevusetusega või sellega, et Euroopa tasandil on jäetud vajalikud asjad tegemata. kas see tööstuse ähm, eelisedendamine ei tähenda seda, et, et puudu on olnud tööstuspoliitikast, alasest koordineerimisest Euroopa Liidu tasandil. kas äh, Euroopa Liit ei võiks olla pragmaatilisem, arvestades äh, plaane, mis on näiteks olemas Euro-, USA-s või ka teistes riikides ja mis puudutavad äh, konkurentsivõimet ülemaailmsel tasandil. ning viimane küsimus. härra minister ei rääkinud üldse äh, maksuparadiisidest, äh, mis puudutab siis nii panganduse võimalusi kui ka juriidilisi küsimusi mul oleks, äh, minu meelest oleks kasulik äh, võtta vastavad seadusandlikud meetmed, aga arvestades seda, et äh, maailmas on piirkondi, kus reeglid ei kehti, siis ei, ei ole meie reeglitest üksi midagi kasu ning millised on Tšehhi eesistumise reeglid, arvestades hoiuste direktiivi, kas teil on plaanis teha teatavaid ettepanekuid ja kas Euroopa Liit tõstatab maksuparadiiside küsimuse G kahekümne kohtumisel? aitäh, proua Starkevitš Uute, palun. tegelikult esindan ka Leedut. mind valiti Leedust siis. ma tahaks eesistuja ja keskpanga juhatuse liikme tähelepanu juhtida sellele, et meil on äh, finantsgrupeeringud, äh, mis tegutsevad paljudes äh, liikmesriikides ning kui meil on tegemist likviidsusküsimustega ja probleemidega, siis Keskpank tegeleb üksnes nende pangafiliaalidega, mis tegutsevad Euroopa liikide Euroopa riikide tele-, territooriumitel ja Briti keskpank näiteks tegeleb üksnes Briti äh, Ühendkuningriigi äh, pank-, tegutsevate pangafiliaalide probleemidega. nüüd, kui tegemist on abi andmisega, siis peavad äh, riigid pöörduma äh, Rahvusvahelise Valuutafondi poole ja enam ei ole võimalusi pöörduda Euroopa äh, asutuste poole. nii et Euroopa teeb, mis äh, suudab, aga eur-, ning, aga peori-, perifeerias asuvad äh, riigid nagu meie on täiesti kõrvale jäetud. Tšehhi Vabariigi eesistujana ja ning Euroopa Keskpank peaksid, peaksid leidma võimalusi, kuidas ühendada äh, Euroopat, kuidas tugevdada Euroopa finantssüsteemi ning kuidas äh, tugevdada tarbijat, Euroopa tarbijate usaldust. härra minister, kas ma võin teile teha ettepaneku, et te nüüd vastaksite praegustele küsimustele ning hiljem siis esitatakse uusi küsimusi? Pokusím se alespoň částečně na, na některé... Ma püüan vähemalt osaliselt äh, vastata mõnedele küsimustest. esimene oli Itaalia kolleegilt. Te rääkisite reaalmajanduse lahutamisest nendest küsimustest Äh, ma kardan, et seda ei ole võimalik teha, kuigi see, me võiksime seda tahta. Äh, kujutage ette, et kui üks teie kehaosa, kehaliige valutab, te ei saa seda lihtsalt lahutada ülejäänud kehast äh, selleks, et sellest lahti saada, see ei ole realistlik lahendus ja on ka võimatu luua absoluutselt ühist poliitikat sellest, selles valdkonnas. sõltumata sellest, mida mina isiklikult arvan, ei ole sellise eesmärgi saavutamine Euroopa tasandil võimalik, kuigi me peame püüdlema äh, selle poole. me peame püüdlema selle poole, et äh, liikmesriikide majanduspoliitika põhineb ühistel põhimõtetel, sellistel nagu õiglane konkurents, läbipaistvus, riigiabi reeglitest kinnipidamine. Stand-, ühistest standarditest kinnipidamine ebatasakaalu vältimine Euroopas oma naabritele kahju tekitamisest hoidumine. Euroopa Komisjonil on paljudes nendes asjades oma sõna öelda. Euroopa Komisjon on siin kõrgeim ametiasutus, kes peab otsustama, kas teatud põhimõtetest on kinni peetud, näiteks riigiabi äh, aus konkurents. meil ei saa olla Euroopa tasandil ühist majandusministeeriumi nii-öelda, seda mitte. ja olen nõus teiega ka järelevalve standardite osas Need vahendid, mida te mainisite, pankade rekapitaliseerimine, laenugarantiid, päästmine, halbadest võlgadest välja aitamine, kõikide nende asjadega tegeleb praegu ECOFIN. kõikide nendega kaasneb ka tohutu moraalne oht väga raske on maksumaksjale selgitada, miks nad peaksid finantsturge praegu oma rahaga aitama. meie valikud on põhimõtteliselt kahe halva vahel. mündi teine pool tähendaks äh, süsteemi täielikku kokkukukkumist. nii et meie ees on kaks valikut, mõlemad halvad, aga me peame valima vähem halva nendest kahest. üheksakümne seitsmendal, üheksakümne kaheksandal aastal oli Tšehhi Vabariik samuti silmitsi sarnase olukorraga, kus me pidime valima kahe halva vahel. aga meil õnnestus halvimat vältida, me ei pidanud rekapitaliseerima oma panku, üle võtma halbu laene äh, raske äh, muidugi on lõplikult öelda, kumb variantidest äh, kodanike jaoks äh, on negatiivsem. seoses tulevaste põlvkondadega ja meie ühiste soovidega vastuseks Leedu kolleegile me tahame konsolideerida eelarvet jaanuari ECOFINis, nõustusid kõik finantsministrid, et soovitakse riigieelarveid konsolideerida nii kiiresti kui võimalik. mis puudutab koordineerimist globaalsel tasandil, siis see küsimus on G kahekümne tasandil ekspertrühmade jaoks. mina praegu ühist seisukohta siin välja öelda ei oska, aga Euroopa Liidu riikide poolt tahame jõuda teatud ühisele lähenemisele ja selle välja öelda G20-s. Euroopal on oma juhtiv roll, ma tõesti usun, et Euroopa võib olla pioneeriks nende probleemidega tegelemisel. siis oli küsimus proua raportöörilt. mida Ecofin võiks teha, et ettevõtjad saaksid laene ja nii edasi, Ecofin iseenesest ei saa midagi teha. see on jällegi riikide enda pädevuses, nende enda otsustada aga Ecofin peab tagama selle, et reeglitest peetakse kinni, et ei tekitaks kahju oma naaberriikidele, näiteks äh, ostes üles halbe laene, äh, mida teatud riigid peavad tegema mitte küll kõik, aga mõned riigid on sunnitud seda tegema, aga et kui nad seda teevad, et me teeksime seda teatud ühise metoodika ja reeglite järgi, õiglaste reeglite järgi, et toimuks õiglaselt nende halbade laenude väärtuse arvutamine, et ei tekiks ebaausat protektsionismi või konkurentsi. see on ECOFIN-i pädevuses. ECOFIN-il endal mingeid ressursse ei ole, mida kuhugi eraldada. me saame vaid äh, ühiselt äh, arutada põhimõtteid ja reegleid. makse jõulisuse teine pakett. minu arvamus on väga selge. eesistuja esindajana pean ma alati püüdlema kompromissi poole ja olen valmis kõrvale lükkama oma isiklikud tunded ja eelistused ja tõeliselt püüdlema sellise kompromissi suunas, mis on õiglane mis sobib kõikidele liikmesriikidele ja millega on nõus nii nõukogu kui ka Euroopa Parlament. järelevalve, regulaatoreid, kõik sellega seonduv taandub kompromissile. me peame kõigepealt määratlema reguleerivad asutused siseriiklikult ja alles siis Euroopa tasandil. kui need asutused on fragmenteeritud juba riigi tasandil, siis tekib olukord, kus me peaksime alustada maja ehitamist katusest Austria kolleegile tahaksin kõigepealt öelda suur tänu teie kommentaari eest, olen teiega absoluutselt nõus. üks kõige olulisemaid investeeringuid, milleks avalikku raha kasutada, on investeering haridusse. sest üksnes juhul, kui meie elanikud on haritud, suudame me säilitada konkurentsivõimet ja konkureerida teiste kontinentidega protektsionism. see on äh, riigi sekkumise nii-öelda pisike vend. Äh, niipea, kui me sekkume, kui me kasutame riigi raha, hakkab ta kasvama äh, maksumaksjad ütlevad, et kui te meie maksuraha kasutate, siis see peaks olema üksnes meie riigi majanduse huvides, meie konkreetse sektori huvides ja iseenesest äh, kõlab see väga loogilise lähenemisena. aga need poliitikud, äh, kes populistidena seda teed lähevad, jah, väga lihtne on seda teed minna, väga lihtne on alluda sellistele populistlikele nõudmistele selle asemel, et inimestele selgitada, et see on ju lõppkokkuvõttes teie põrgusse. poliitikud ei taha oma populaarsust kaotada ja sellist asja inimestele selgitada, aga ka oma populaarsuse kaotamise kaudu peaksime olema valmis inimestele selliseid asju selgitama. protektsionism barjäärid, piiride tekitamine on tohutu risk lõppkokkuvõttes meie inimeste jaoks. see oht on tunduvalt suurem kui ajutine SKT vähenemine. maksuparadiisid, jah, sellega seotud kommentaar oli täiesti asjakohane. me oleme jõudnud kokkuleppele, et ükski liikmesriik ei sõlmi selliseid topeltmaksustamise kokkuleppeid, kui ei ole järgitud artiklit viiskümmend kuus, mis näeb ette andmete vahetamise. Ecofin on juba heaks kiitnud kokkuleppe Liechtensteiniga ja ma leian, et see on tohutu samm edasi globaalsemas mõttes maksuparadiiside küsimus on oluline G kahekümne tippkohtumisel neljast ekspertide rühmast G kahekümnes üks äh, tegeleb konkreetsemalt äh, maksuparadiiside küsimusega. ma usun, et me suudame jõuda ühisele Euroopa Liidu seisukohale ja esitada nõudmised oma partneritele. Poola küsimus. Mm, siin võin öelda, et Euroopa Keskpank, see on Eurotsooni pank ja riigid, mis ei ole Eurotsooni liikmed, nendel on oma riigipangad. kas ma eksisin milleski? minu viga, ma vabandan. vabandan, vabandan tõesti, minu viga. aga ei ole tõsi, et äh, eurotsooni riigid tegelevad ainult omaenda küsimustega ja teised jäävad kaugele maha ja nendega ei arvestata. kaugel sellest maksejõuetusest rääkides, olgu selleks siis Ungari või Läti, kõik liikmesriigid väljendavad solidaarsust nende suhtes. abi rahvusvahelisest valuutafondist taotlesid kõik liikmesriigid ühiselt ja valuutafond on andnud ainult osa finantsressurssidest, teine osa tuli meie enda Euroopa riikidelt. mul on selle üle äärmiselt hea meel, sest äh, see näitab solidaarsuspõhimõtte toimimist praktikas. solidaarsuspõhimõte on Euroopa Liidu üks fundamentaalseid sambaid, nii et äh, ma ei ole nõus selle väitega, et äh, Euroopa ääremail olevad riigid äh, on kõrvale jäetud ja, või et väiksemad riigid on tähelepanuta jäetud. Euroopas ei ole perifeerseid riike kui selliseid. ja näiteks Ungari ja Läti programmi puhul me võime selgelt öelda, et solidaarsus väljendus on olnud tohutu meil on kümme minutit veel ja palju sõnasoovijad, nii et äh, nüüd me kohaldame äh, sama reeglit, et kaks rahvusparlamentide esindajat ja üks Euroopa Parlamendi esindaja ning siis ma annan ministrile sõna selleks, et äh, ta saaks vastata. nii et nüüd ma annan sõna Küprose delegatsioonile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 parlamendis me rääkisime. meie kom-, äh, kogemus on olnud selline, et meie majandus on siiani olnud suhteliselt tugev kriisi mõttes. meil on turismitööstus ja ehitustööstus, mille peale tuleb mõelda. Õnneks pole vaja olnud samme astuda ehitussektoris. on terve hulk riike, mis on pankadele kapitali kättesaadavaks muutunud. oht on aga selles, et ühtne Euroopa süsteem võib kokku kukkuda. küsimus ongi, kas on mõistlik et meil on ühine järelevalvemudel, järelevalve struktuuriga, mida võib, millega võib tegeleda ka G8 kokkusaamisel. Angela Merkel ütles hiljuti et meil on vaja majandusnõukogu, mis on samasugune kui julgeolekunõukogu, on see mõistlik? meil on õnnestunud luua ühine äh, süsteem isegi Euroopa Liiduga, igal riigil on omad reeglid ja omad sätted praktikas. kas arvate, et oleks võimalik, et kõik need ametid koos töötaksid, nii et me suudaksime välistada igasuguse protektsionismi? kas suudame äh, vältida äh, edasisi tsüklilisi šokke. kas see on võimalik? osa plaanist? kus me töötaksime koos ühendusena. aitäh, Rootsi delegatsiooni nimel härra Peterson ja siis proua Vandenburg. Eh, suur tänu, proua esimees. ma tahtsin teiega jagada Rootsi kogemusi arvan, et on oluline hoolitseda selle eest, et meil on õiged inimesed õiges ametist. ja selles mõttes on meil suuresti vedanud tänu sellele kogemusele, mis meil oli üheksakümnendate aastate keskel, kui meil oli suur äh, panganduskriis. Riikstaat töötas sel ajal ministeeriume väga tihedalt koos selleks, et seda kriisi lahendada IRF-iga, nii et meil on kogemust päris korralikult. samuti meie üksuse juht oli finantsminister kriisi ajal, nii et kõik see oli väga-väga kasulik. väga kasulik meile parlamendina, et Rootsi parlament sai äh, neid kogemustega inimesi kasutada. ja mul on üks kommentaar, mis puudutab seda finantskriisi ja seda, kas Euroopa Liidus on veelahe sellel teemal, ma saan aru, et siin on trende ja tendentse, mis sinna suuna liiguvad, eriti kui me räägime garantiidest, ma arvan. et on üksikud äh, liikmesmaad, kes käitusid äh, individuaalselt ja seetõttu tekkis ka konkurentsi moonutamise teema. ja lõpuks kõige olulisem teema, mida tahaksin tõstatada, puudutab protektsionismi ja riigiabi meil on Rootsi kogemus, mis läheb ajaloost päris kaugele. tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel aastatel olid meil väga suured struktuuriprobleemid meie laevandustööstuses ja Rootsi riik tol ajal püüdis sekkuda, kasutades riigi abi, hoolitsedes selle eest, et struktuurilised muudatused praktikas siiski aset ei leiaks. Äh, me tõi-, äh, ohjeldamatult värsket raha heideti sinna selle probleemi lahendamiseks, tegelikult sellest mingit kasu ei olnud, laevandussektor on tänaseks kadunud, see tööstus on kadunud. nii et need, te, kui te arvate, et struktuurilisi muutusi on võimalik vältida riigiabi andmisega, mõelge uuesti, mõelge oma laste rahale, oma lapselaste rahale, kasutage, mõelge selle üle natuke teistmoodi In.... aitäh, proua Vandenburg aitäh, tere tulemast, härra Kalusek, siia parlamenti. ma olen siin. tere ja kena teid jälle siin näha. minu küsimus puudutab loomulikult järelevalve küsimust, mida te võib-olla teate, on üks minu lemmikteemadest. ma mainisin seda La Rochelle äh, gruppi, mis viim- äh,, mingi kahe nädala jooksul kavatseb Eh, kavatseb tutvustada oma nõuandeid Euroopa Liidule. minu küsimus on konkreetselt, mis toimub peale La Rocheri äh, grupi äh, nõupidamist, sest minu arvates teie olete põhiline tegija äh,, nõukogu eesistuja koos Rootsi järeltulijaga siin äh, selles rollis. Teil on siin võimalus muuta see millekski taoliseks, mis on, äh, mis on nagu rakendatav meede, ma tahaksin tõesti rohkem kuulda selle eest, kuidas te kavatsete sellega edasi liikuda, sest kahjuks meie parlamendina, meie mandaat saab mais läbi ja läheb natukene aega, enne kui me taas ametisse asume. seda küsin ka G kahekümne ettevalmistuste kontekstis ja rahvusvahelise arengute valguses. eriti tahaksin kuulda teie kommentaare, kui te suudate või saate anda, mida Kaidna praegu äh, pakkus USA plaanide kohta. on üsna palju kriitikat selles suhtes, et need on liiga nõrgad, ebapiisavad. see võib tähendada seda, et Euroopa tõesti peab võtma juhtiva rolli endale globaalses debatis ja ma tahangi küsida, milliseid äh, ambitsioone, millised peaksid meie ambitsioonid Euroopas sellega seoses olemas? aitäh, härra minister, palun vastake neile viimastele küsimustele, enne kui te ära lähete. Dobrá, na první otázku, co se týče mezinárodního dohledu. Kõigepealt esimene küsimus, rahvusvaheline järelevalve. rahvusvaheline järelevalve mudel G kahekümnel tegeleme me äh, selle rahvusvahelise järelevalvesüsteemi uuesti läbivaatamisega. ma loomulikult ei saa siin nüüd teha mingeid ennatlikke järeldusi selle mudeli kohta, aga ma arvan, et äh, võimalik on rääkida järel, sellistest järelevalvekolleegiumidest, nagu meil need on Euroopa Liidus olemas, need oleksid mõeldavad ka üleilmsel tasandil ma arvan, et äh, rahvusvahelise valuutafondi rolli tugevdamine tema rolli tugevdamine selles osas, mis puude, puudutab äh, õigeaegseid äh, riskihoiatusi, oleks üks võimalus aga ma arvan, et äh, hetkel me veel ei saa millestki rohkemast rääkida, see ei oleks isegi Euroopa Liidu tasemel teostatav. nii et äh, tegelikult ei saa me rääkida ka sellisest organisatsioonist üleilmsel tasandil. ning äh, mida ütles, selle kohta, mida ütles Rootsi esindaja, ma tahaks teid eelkõige tänada, tänada eelkõige selle suurepärase koostöö eest Rootsi ametiasutustega sel ajal, kui me valmistasime ette Tšehhi eesistumist. Tšehhi, Rootsi keskpank on minu jaoks väga suureks autoriteediks ja paljudes asjades konsulteerime nendega. see on meie jaoks väga oluline meil on ka äh, fiskaalkonsolideerimise osas samad, äh, mm, samad arusaamad, ma arvan, et meil ei ole siin eriarvamusi Euroopa Liidus, aga vahel, vahel siiski on ka mõningaid väikseid erinevusi. Äh, mõned riigid arvavad, et, et Äh, rasketes olukordades tuleks äh, rohkem kasutada riigi raha, teised aga arvavad, et vaja oleks äh, distsiplineeritud lähenemist. nii et selline arutelu toimub enam-vähem samal kujul iga, e-, igal ECOFIN-i kohtumisel. sama käib ka reguleerimisküsimuste või maksuküsimuste kohta, nii et ka nendes valdkondades pole arvamused alati kahekümne seitsme riik, liikmesriigi hulgas sajaprotsendiliselt kattuvad, aga positiivne on seejuures, et peaaegu alati õnnestub leida lahendusi, mida kõik saavad toetada. ning proua van den Burgi äh, küsimus Äh, küsimus, mis puudutas La Rosieri rühma. ma juba enne mainisin sellega seoses, et äh, et äh, ma sooviks esmalt ära oodata selle töörühma tulemused ja alles siis hakata arutelu pidama nende üle, sest praegu meil ju neid äh, tulemusi ei ole, me saame need alles veebruari lõpus ja siis, kui meil need tulemused on lõpuks, siis me alustame arutelu. aga see aru-, arutelu jätkub kindlasti ka Rootsi eesistumise ajal. ma ei usu, et meil õnnestuks äh, Tšehhi eesistumise ajal korraldada midagi enamat poliitilisest arutelust. aga kindlasti on meil kavas käsitleda neid küsimusi aprillis Prahas, sest seal ei ole mitte ainult rahandusministrid kohal, vaid ka keskpankade esindajad. see on äh, väga hea, et meil õnnestub äh, nii rahandusministrid kui keskpankade esindajad äh, ühe laua taha saada. ning ECOFIN-i kohtumisel mais soovime me kohtumist pikendada ning ka seal ju võtame vastu lõppjäreldused, mida, mille kohta ma praegu loomulikult ei saa mingeid kommentaare anda, sest neid ju veel ei ole, aga mm, aprillis me räägime keskpankade esindajatega ECOFIN-i nõukogul nendest küsimustest ning üritame võtta vastu mm, äh, vastava teekaardi, mida siis käsitletakse edasi äh, Rootsi eesistumise ajal loomulikult äh, on veel väga palju küsimusi, aga need jäävad ilmselt küll mõneks äh, teiseks kohtumiseks, äh, kas siis siin majas või Barahas. suur tänu, et te täna ähm, meie hulgas olite ning palju edu Tšehhi eesistumise ajaks. ma sooviks tänada kõiki tähelepanu eest ning soovin ka omalt poolt äh, Tšehhi eesistumise ajaks palju edu, sest meil tõesti on väga vaja seda. Chers collègues, je vous propose de armsad kolleegid, ma teen ettepaneku, et äh, me nüüd läheks oma äh, kohtumise teise poole juurde, ma tänan väga, et Lorenzo Pinismagi äh, jälgis meie arutelu ja ootas väga kannatlikult. ma loodan, et see oli ka tema jaoks võimaluseks tutvuda Rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi esindajate mureküsimustega, mis puudutavad siis panganduse ülesehitust ning äh, Euroopa Keskpangas on teil kindlasti väga olulisi mõtteid selle teema kohta. Te olete üks äh, pangandusarhitektuuri äh, ähm, arhitektidest, nii et ma annaks teile sõna. suur tänu selle kutse eest, on väga hea meel olla siin ja rääkida Ähm, regulatsioonist ja järelevalve arhitektuurist sellisel olulisel nõupidamisel. ma arvan, et meil on täna väga hea võimalus vahetada mõtteid nende huvitavate ja äh, hästi palju meilt nõudvate aegade üle. see on eriti huvitav teema Euroopa Keskpangaga, panga jaoks kui ka kodanike jaoks, maksumaksjate jaoks Euroopas. usalduse taastamine finantsturgude ja finantsinstitutsioonide vastu on fundamentaalse tähtsusega ja taolise usalduse kaitsmine on peamine õigustus igasuguse järelevalvesüsteemi olemasolule. rahvusvahelise areen püüab identifitseerida ja analüüsida praeguse regulatiiv ja järelevalveraamistiku äh, nõrkusi ja mõt- tuleb mõtiskleda ka vajalike paranduste üle Äh, aprillis toimuva G kahekümne tippkohtu, äh, G kahekümne tippkohtumine mängib öö, äh, olulist rolli uue öö, regulatiivraamistiku öö, suhtes kokkuleppele jõudmisele. täna ma tahaksin rääkida Euroopa regulatiiv- järelevalve arhitektuuri ähm, parandamisest, mida on vaja selleks, et taastada usaldust minister rääkis enne siin rahvuslike või riiklike süsteemide tugevdamisest. see on huvitav, sest see on peamiselt eh, riiklike asutuste pädevuses, valitsuste pädevuses, täna ma tahaksin rääkida Euroopa tasandist, sest finantskriis on mõjutanud kõiki Euroopa riike ja mõnedes on finantsmaastik muutunud üsna radikaalselt praeguseks hetkeks on üldine konsensus olemas et regulatiiv ja järelevalveraamistiku puudused on olnud pro äh, probleemide juurteks mitte ainult riiklikul vaid ka üleeuroopalisel tasandil ehk siis usalduse taastamine finantsturgudel nõuab märkimisväärset järelevalveraamistiku remonti nii riiklikul kui euroopa tasandil need muutused nõuavad poliitilisi otsuseid seda saab teha ainult poliitilisel tasandil, teie tasandil, teie poolt. nii riiklikul kui ka üle-euroopalisel tasandil. nagu varemgi öeldud, mitmed äh, asutused ja organisatsioonid äh, arutavad äh, seda teemat, eriti Jacques Delosieri poolt juhitud grupp, kes esitab oma raporti komisjonile üsna peatselt. keskpank on andnud oma panuse sellesse raportisse, kuigi ma ei ole päris kindel, kuidas see panus äh, lõppraportis kajastust leiab. niisiis ma tahaksin siin välja tuua mõned märkused. ma teen seda kohati isiklikuna või siis minu isikliku arvamusena, see võib, võib mul öelda asju otsesemalt välja, mitte poliitiliselt nii korrektselt. vähemalt äh, teeb see asjad algusest peale natuke selgemaks. ja lubage mul öelda siis kohe, et lugesin parlamendi resolutsiooni eile ja teeksin Äh, oleksin suuresti nõus selle resolutsiooni sisuga ja selle rolliga, mida Euroopa Pank ja Euroopa Kesk, äh, Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade süsteem võiks mängida finantsjärelevalves. ma tahaksin hakatuseks mainida kolme põhilist finantsturgude arengut, mis on muutnud äh, kapitalijärelevalve keskkonda Euroopas siis vaatan seda, kuidas Euroopa järelevalveraamistik on mõjutatud sellest ja peale seda esitan küsimuse, mida vaja on ning äh, viitan kolmele muutuste valdkonnale. siis puudutan institutsioonilist küsimust, kus, kuhu paigutada see tugevnenud Euroopa pädevus kapitali järelevalve suhtes. kõigepealt siis millised on finantsturgude arengud olnud viimasel ajal eh, ja kuidas nad on mõjutanud Euroopa Liidu järelevalveraamistikku. kõigepealt eh, finantsturgude integreerumine on tohutult kasvanud viimaste aastakümnete eh, jooksul nii globaalselt kui euroalas ja natuke statistikat 2007 lõpus oli 45 pangandusgruppi euroopa liidus kellel oli piiriülene tegevus olemas see andis umbes 70 protsenti euroopa pangandusvaradest nendest neljakümne viiest kolmkümmend kolm olid registreeritud euroalas ehk integratsioon tähendab suuremat omavahelist ühendust ja seega ka suuremat nii-öelda nakkusohtu kriis mis mõjutab institutsiooni ühes riigis suurema tõenäosusega mõjutab institutsioone teises riigis teiseks finantsinnovatsioon mis on kiirenenud viimaste aastate jooksul ja selle tulemusena oleme saanud eh, väga keerulised arenenud instrumendid samal ajal hinnakujundus ja instrumentide turundus on muutunud keeruliseks ja väga omavahel seotuks kolmandaks konkurents konkurents on olnud põhiline juhtiv faktor finantsturgudel aga oluline on see et konkuren- konkurss toimib toimub mitte ainult finantsinstitutsioonide ja äh, turuosaliste äh, vaheline konkurents ei ole olemas aga see toimub ka finantskeskuste vahel see käib äh, see kehtib ka euroopa ühise finantsturu kohta euroopa äh, ühine äh, ühisturg finants äh, finantsühisturg Äh, ja niivõrd, kuivõrd äh, liikmesmaadel on oma finantskeskused, siis toimub konkurents ka Euroopa Liidu liikmesmaade vahel, ehk siis kokkuvõttes finantsturud on muutunud euroopalikumaks, aga ka keerulisemaks, konkureerivamaks ja konkurents on suurenenud institutsioonide ja jurisdiktsioonide vahel ja sellel taustal tuleb vaadata euroopa liidu regulatiivset ja järelevalveraamistikku mille aluseks on euroopa liidu direktiivid ja mõned mehhanismid koostöö jaoks mida ju tegelikult kujundati aastaid tagasi ja tuleb välja et need ei ole töötanud nii nagu me eeldasime ja ma puudutaksin siin kolme puudust kõigepealt kuigi meil on üks finantsturg euroopas on siiski oluline mänguruum selle suhtes, kuidas äh, direktiive võetakse üle äh, riikide seadusandlusesse. just nimelt rahvusparlamentide poolt. seda mänguruumi kasutata, äh, on kasutatud ja saab kasutada riiklikul tasandil institutsioonide ja infrastruktuuri konkurentsivõime suurendamiseks omas riigis. La Falussi raamistik, mis pidi toetama regulatiivse ja järelevalvepraktika konvergentsi, ei ole osutunud piisavaks seega pankadele surutakse peale väga kõrged kulud eriti nendele kes peavad täitma rohkem kui ühte reeglistikku kes peavad suhtlema rohkem kui ühe järelevalveinstitutsiooniga sellepärast et neil on piiriülene tegevus olemas edasi regulatiivne konkurents tähendab seda et äh, usaldusnormatiivide täitmisel põhinev järelevalve väheneb praeguses finantskriisis äh, tundub äh, välja tulevad, see finantssüsteem on tugevam nendes riikides, kus direktiivid on rangemalt rakendunud. teine asi, konkurents riiklike finantskeskuste seas ja institutsioonide seas on takistus efektiivseks koostööks äh, riiklike järelevalveasutuste vahel. konkreetsemalt, see konkurents vähendab soovi vahetada informatsiooni konkreetsete institutsioonide kohta mis omakorda takistab igasuguse kooperatiivmehhanismi tööd selleks et vältida kriisi veel keerulisemaks ja hullemaks lähevad asjad siis kui peame tegelema kriisiga eriti kui on tegemist piiriüleste institutsioonidega nii nagu me näinud oleme suure väga keerulise pangandusgrupi juhtumi puhul see konkreetne juhtum näitas ka seda et kriisi lahendamine kui ta on piiriülese iseloomuga. seda äh, raskendab veelgi teatud finantsinstitutsioonide supranatsionaalne iseloom ja samal ajal nende likviidsuse ja maksejõulisuse äh, või tähendab äh, maksevõime abi, mida osutatakse riiklikul tasandil. järelevalve kolleegiume on loodud, aga kas nad on suudanud, suutelised neid Äh, seda koostööd tegema, on vaieldav punkt. kuigi hiljutised muudatused kapitalinõuete direktiivi äh, tugevdavad nende kolleegiumide tööd, ei vähenda äh, takistusi info vahetamiseks lisaks sellele need kolleegiumid loovad ühese mänguvälja ja koordineerimisprobleemid seetõttu on kolleegiumitel väga raske jõuda ühisele otsusele eriti kriisiolukorras kuivõrd kapitalidirektiiv tegelikult ei pane otsuse tegemisele selgeid reegleid. kolmandaks finantsturbulents on meile näidanud et nii kriisi vältimise kui kriisi lahendamise puhul on järelevalve ja keskpanga funktsioonid äh, peavad olema väga tihedalt seotud isegi üksikutes riikides. kui need funktsioonid on antud erinevatele võimudele siis informatsioonivahetus on keerulisem tegutsemine on aeglasem vähem efektiivne seda kogemust oleme kõik kogenud edasi kriisiolukorra sujuv juhtumine sujuv juhtumine saab kahjustatud kuivõrd seisukohad keskpangas ja järelevalveasutuses eh, astutavate sammude puhul võivad olla väga erinevad nii nagu hästi dokumenteeritud juhtumitel me ka näinud oleme ehk siis kokkuvõttes igasugune motivatsioon teha koostööd on nõrgem kui keskkond on integreeritum ja eh, suurema konkurentsiga see on nõrgendanud järelevalve raamistikku, mida vaja on. ma ei paku siin mitte mingisuguseid kiirlahendusi, mainin, mainin vaid kolme soovitust, mida on tehtud viimasel ajal enamikes äh, rahvusvahelistes raportites. kõigepealt Euroopa Liidu direktiive ei tohiks öö, äh, meelevaldselt öö, äh, tõlgendada selleks, et finantsturgudele mingeid siseriiklikke eeliseid anda. seda saab öö, äh, teha alles siis, kui reegleid on harmoniseeritud nii palju kui võimalik, võib-olla me loeme mingisuguse üldise üle-euroopalise järelevalve käsiraamatu. sama, sama käib öö, usaldusnormatiivide täitmisel põhineva järelevalve kohta. see tähendab et on vähem ruumi äh, riiklikel seadusandjatel äh, võimaldada tõlgendada direktiivi see on ainus viis luua meile kõigile ühtne mänguväli. teiseks makro ja mikro ähm, järelevalve neid tuleb äh, tihedamini omavahel kokku tuua makro äh, järelevalvega tegelev võim peab äh, pääsema ligidale mikrojärelevalve informatsioonile ja vastupidi. seda informatsioonivahetust on võimalik saavutada paremini kui institutsioone on üks. kolmandaks nii riiklikul kui euroopa võimud peavad töötama koos integreeritumalt nii kriisi vältimisel kui selle lahendamisel arvestades seda milline on motivatsioonipuudus ja millised on õiguslikud takistused informatsiooni vahetamiseks siis see institutsiooniline raamistik peab olema sobilik järelevalvepoliitika konfidentsiaalsusnõuetele äh, kokkuvõttes äh, institutsiooniline raamistik äh, mis peab toetama usaldusnormatiivide täitmisel põhinevat järelevalvet euroopas seda tuleb muuta see nõuab poliitilist tahet et liikuda tugevama järelevalve raamistiku poole. selleks tuleb välja tuua kaks põhilist äh, printsiipi. kõigepealt detsentraliseerimine ja institutsiooniline alus. ühest küljest on võimalik kapitali järelevalvet rakendada praktiliselt ainult riiklikul tasandil nende võimude poolt kes on äh, reaalsele tegevusele ligidal ja kes tunnevad institutsioone hästi teisest küljest on vaja koordineerimist ja koostööd Euroopa tasandil. koordineerimine funktsioneerib ainult siis, kui seda toetab tugev jõuline ja lihtne institutsiooniline raamistik mis tagab et reeglid on ühised standardid on ühised praktikad on ühised sellise raamistiku loomine on hästi oluline sest koordineerimine ei tähenda ilmtingimata tulemusteni jõudis nagu jean monnet ütles et ma olen liiga tihti näinud koordineerimise äh, piire, see on meetod, mis soodustab diskussiooni, aga otsuseni see ei vii ja eriti kriisiolukorras meil on vaja otsuseid. seetõttu peab institutsiooniline raamistik tagama tõhusat kriisi vältimist, kriisi lahendamist ja ta peab garanteerima informatsiooni ülekannet, mida on vaja selleks, et kiireid otsuseid teha. institutsioonilisest seisukohast on võimalik siin näha kahte äh, lahendust, võib-olla neid on rohkem, aga mina keskendun kahele kõigepealt oleks võimalik luua täiesti uus institutsioon mis tegeleb äh, mikrojärelevalvele äh, väljaspool euroopa keskpanga süsteemi äh, euroopa keskpankade süsteemi see institutsioon koosneks kõikidest liikmesmaade Äh, järelevalve institutsioonidest pluss mingisugune üks keskne organ. teiseks variandiks oleks panna äh, ES, äh, ESCB-le ähm, uued ülesanded või anda need ülesanded EKP mingisugusele institutsioonile. Need võivad olla keskpika lahenduse, keskpika perspektiiviga lahenduse ja siin võib minna aega, et neid ära see, enne kui me suudame seda rakendada, aga vähemalt nende plusse ja miinuseid tuleks vähemalt äh, arutada. ja loomulikult mõlema mudeli puhul on plusse ja miinuseid, kui te loete äh, kirjandust, siis need, see on tihti doktriinilik ja võib-olla isegi dogmaatiline, aga me peame olema pragmaatilised, isegi riikide sees on aegade jooksul toimunud muutused, kas siis ühes suunas või teises suunas. ja suure tõenäosusega perfektset süsteemi ei ole isegi USA-s kaalutakse praegusel hetkel järelevalvesüsteemi äh, muutust ja seal on väga konkreetseid äh, ettepanekuid tehte, tehtud, et olukorda muuta. ma võib-olla tsiteerin Keinsi siin valesti, et kui faktid või olukorrad muutuvad või tekib uut informatsiooni, siis ma muudan oma seisukohta. mina olen osaliselt oma seisukohti muutunud aja jooksul ja tahan siin teiega mõningaid neid mõtisklusi jagada. ma ei hakka kõiki mudeleid ähm, põhjalikult läbi võtma, kuid äh, mõningaid tähelepanekuid välja tooksin. üheksakümnendatel aastatel oli trendiks lüüa lahku järelevalve keskpangandusest, sest leiti, et äh, rahapoliitika läbiviimist saastaks usaldusnormatiivide täitmisele põhinev järelevalve kiusatus aidata mõningaid panku rahapoliitika vahenditega oleks suurem kui keskpangal oleks ka järelevalve funktsioon. teisest küljest arvestades seda et järelevalve jõud on poliitilistele võimudele lähemal ja lõpuks peavad äh, lõpuks sekkuvad siia ka maksumaksjad siis keskpank peab õla alla panema kõikuvale pangale siis järelikult mingisugune institutsiooni juhtiv äh, organ, kes teeb siis nii rahapoliitikat kui järelevalvet, oleks oluliselt suurema poliitilise sekkumise riski all. ja kui te selle pärast muretsete, siis see ilmselgelt avaldab mõju rahapoliitikale ja see oleks keskpanga sõltumatuse põhimõtte vastane. teine on äh, reputatsiooni mõju ehk kui on järelevalve olnud ebaedukas, siis see võib kahjustada keskpanga usaldust ja tema rahapoliitika usaldust. seda on minevikus juhtunud, kuigi ta peamiselt mõjutas selliseid keskpanku, mis ei olnud täielikult iseseisvad, ehk need on need ähm, argumendid, äh, et lüüa keskpank ja järelevalve lahk, lahku ja ma olen isegi nendest teemadest kirjutanud äh, Äh, raamatus, mille me kirjutasime koos Daniel Krossiga aastal kaks tuhat. viimasel ajal olen ka lugenud teise, teisi argumente, mis pooldavad äh, lahkulöömist, mõned uued argumendist. kõigepealt siis äh, puudutab äh, mikrojärelevalvet, see oluliselt äh,, selle ülekandmine oluliselt tugevdaks äh, Euroopa Keskpanga võimu ja mõju ja selle tulem-, see mõjutab äh, võimude tasakaalu ja EKP saaks lihtsalt liiga tugevaks. teine põhjus on see, et lepi-, äh, asutamisleping ei võimalda praegu EKP-le äh, järelevalvevõimu eraldada. mina ei saa praegu otsustada, kas ECB äh, volituste laiendamine kõigutaks võimu, võimu tasakaalu või ei minule tundub, et see on pigem äh, ettekääne kui tegelik argument. mis iganes ülesanded EKP-le antakse, ta jääb endiselt iseseisvaks, nii nagu asutamisleping äh, seda ette näeb. aga mul on ka tundunud, et äh, EKP on tegelenud dialoogiga, eriti Euroopa Parlamendiga just nimelt mis puudutab tema vastutust ja siiamaani on see olnud rahuldav mõlemale osapoolele ja lõpuks ka või äh, võib äh, teistpidi keerata ka kindlustuse järelevalve alased küsimused siin. Need argumendid selle poolt, et EKP peaks mängima tugevamat rolli järelevalves, sellel on teatud plussid ja ma tahaksin neid teile ka selgitada. kõigepealt ei ole mingit vajadust asutamislepingut muuta. artikkel üks saja kuuest võib äh, äh, rakend- äh,, seda võib rakend- äh,, sada viis punkt kuus, seda võib äh, rakendada, kui liikmesmaad sellega ühehäälselt nõus on ja kui äh, Euroopa Parlament sellega nõus on. seda artiklit võib kasutada ka selleks, et rääkida valitsemisküsimustest, mis panevad muretsema neid, kes tahaksid kaitsta EKP äh, e sõltumatust rahapoliitikas ja kui järelevalvekohustus antakse mingile teisele organile kui ekp-le siis on vaja asutamislepingu muutmist ja see võib aastaid võtta nagu me kõik teame. praeguse finantskriisi puhul oleks vastutustundetu oodata asutamislepingu äh, muutust selleks et saavutada tugevamat järelevalveraamistikku kui sama tulemust on võimalik saavutada ilma seda tegemata. teiseks järelevalve toomine Eh, Euroopa Keskpankade süsteemi alla, tagaks seda, et informatsiooniga seotud sünergiat keskpankade, eh, keskpanga ja järelevalve vahel kasutatakse maksimaalselt ära kolmandaks see tagaks seda, et järelevalve läheb selle institutsiooni kätte, kel, kes on ennast tõestanud, kellel on asjaomased eksperdid eh, majas olemas ja kelle staatus on sõltumatu. seda viimast punkti alahinnata ei tohiks. neljandaks praegune kriis on näidanud, et peame tugevdama makrojärelevalvet, mis keskendub finantsturgude süsteemi komponentidele. nimelt põhjaliku perspektiivi puudus oli see, mis viis äh, selle kriisi nakkusliku olemuse alahindamisele isegi nendele nendes riikides mille finantsinstitutsioone peeti tugevaks makrojärelevalvet ei saa loomulikult läbi viia riiklikul tasandil päris kindlasti mitte europiirkonnas seda tuleb teha äh, sellisel tasandil mis on keskpangale lähedal kus äh, tehakse raha ja äh, rahaturu ja finantsarengute analüüse see on vastavuses nende soovitustega mida fsf on ja teised organid on esitanud praeguse kriisi vastusena seda on välja pakkunud ka mitmed euroopa parlamendi parlamendi liikmed ja usas on praegu ettepanek reformida regulatiivset süsteemi ja siin antakse just nimelt äh, makrojärelevalve ülesanded äh, föderaalreservile. see paneb tegelikult vajaliku aluse paika selleks, et need, äh, neid ülesandeid täita just nimelt selle finantsstabiilsuse raporti kaudu. on samal ajal selge, et need hoiatused, mis siin raportites on, äh, asjaomased asutused neid arvesse ei võtnud. see tähendab, et äh, makrojärelevalveasutusel peab olema vajalik võim olemas. makrojärelevalve ülesanne tuleks anda EKP-le loomulikult varase hoiatussüsteemide väljatöötamine, eriti riskide ja haavatud, äh, haavatavate kohtade suhtes süsteemis äh, makrode stressitestide tegemine eriti meie finantssüsteemide vastupidavus erinevate šokkide suhtes eriti kui asi puudutab piiriüle, piiriülest aspekti, eh, sektoriüleseid aspekte eh, makrojärelevalve, mis puudutab protsüklilisust, eh, võimendust ja ähm, likviidsuse ebapiisavust. viies punkt. selleks, et tegeleda makrojärelevalvega, peab olema ligipääs kogu vajalikule informatsioonile, kaasa arvatud süsteemiliselt Ähm, kaasa arvatud äh, süsteemi jaoks olulistest institutsioonidest see tähendab et ekp peab te, äh, osalema asjaomastes kol, äh, järelevalve kolleegiumites ähm, kes kontrollivad suuremaid pangandusgruppe peab olema täielik ja korrektne informatsioonivahetus riiklike ja euroopa järelevalveasutuste vahel ehk igasugune järelevalvestruktuur peab toetama tsentraliseeritud otsuse tegemise ja detsentraliseeritud rakenduse kombinatsioonile. eurosüsteemi kogemus võib selles suhtes olla väga kasulik. teisest küljest mõningates riikides, nagu näiteks Saksamaa või Austria, kus järelevalvevõimud ei ole osad keskpangas, siis järelevalve leiab, et nemad ei saa anda informatsiooni omaenda institutsioonide kohta Euroopa võimudele äh, konfidentsiaalsuse tõttu ühtses finantsturus ei ei äh,, ei ole see loogiline jutt, need takistused tuleb ära äh, kaotada, kui me tahame teha sellist äh, finantsturgu, mis on vastupidav, tugev ja üle-euroopaline. ehk siis äh, selleks, et ületada see motivatsiooni puudus anda informatsiooni äh, siseriiklike pangandussüsteemide kohta, mis tekib sellest, et riigid konkureerivad ühel finantsturul äh, on vaja tugevat sõltumatut institutsiooni Euroopa äh, raamistiku kesk, keskusena, institutsioonina, mis suudab kaitsta konfidentsiaalsust ja samal ajal edendada liidu huvisid. praegusel hetkel äh, on Euroopa järelevalveorganid, mis on konstrueeritud Lamfalussi raamistikus väga nõrga keskusega, see on praktiliselt sekretäriaat. Nende struktuuridele äh, edasiste mm, süsteemide ülesehitamine eh, ei anna riiklikele võimudele garantiisid või initsiatiivi, mida neil on vaja selleks, et edukat koostööd teha. ja kokkuvõttes, Euroopa järelevalve raamistikku tuleb remontida hiljutiste kogemuste valguses, seda kindlasti tuleb teha euroala suhtes, me ei saa lubada, et see kriisist saadud kogemus raisku läheks. selle jaoks on ta liiga palju pahandust teinud. Euroopa rahvad äh, ka, äh, kannavad finantskriisi äh, kahjude all ja nad eeldavad, et nende liidrid nüüd lahendavad ära kriisi allika teiseks taoline liigutus nõuab poliitilist otsust sest see tähendab suuremat ja tugevamat koordineerimist riiklike otsustavate asutuste vahel kolmandaks koordineerimine euroopas on usaldusväärne alles siis kui selle aluseks on institutsioon mis pakub ja tagab konfidentsiaalsust sõltumatust ja efektiivset otsuse tegemist neljandaks taoline institutsioon on praegusel hetkel olemas ta täidab oma rolli rahapoliitikas on seda teinud ka finantsstabiilsusega seotud äh, valdkondades see on ekp ja eurosüsteem euroala jaoks viiendaks on poliitiline vastutustunne poliitiline vastutus on öelda, milline insti-, millisele institutsioonile anda suuremat vastutust öö, ähm, usaldusnormatiivide täitmisel põhineva järelevalve jaoks. kindel on see, et me ei saa lõputult oodata selleks, et praegust süsteemi tugevdada. minu viimane sõnum on, olge kindlad, EKP on valmis võtma endale vastutus ülesannete eest, mida Euroopa poliitilised võimud võivad soovida talle anda. suur tänu! aitäh! härra Binismagi teile selle äh, sõnavõtu eest. ma loodan, et äh, ka tulevikus äh, räägib Euroopa Keskpank järelevalve küsimustest sama vabalt, nagu mm, te praegu tegite ja mida me senini ei ole sellisel kujul kuulnud eriti kuna Euroopa Parlament peaks äh, andma oma arvamuse äh, selle kohta, et äh, et jõudude tasakaalu küsimus on väga oluline ma avan praegu arutelu. võib-olla nüüd, kui Tšehhi kolleeg sooviks esimese küsimuse esitada, siis oleks see väga hea. mul on nimekiri nendest sõnasoovijatest, kes soovisid sõna juba eelmiste arutelude ajal ning esimesena saab sõna siis Kreeka delegatsioon ja järgmisena Poola delegatsioon. ja härra Pelder, teie olete kolmas. kõigepealt Kreeka delegatsioon, kas keegi sooviks sõna? Kreeka delegatsioon on andnud oma äh, oma aja Itaalia delegatsioonile, nii et kõigepealt Itaalia delegatsioon ja siis Poola delegatsioon. härra Baldassari, teil on sõna. Thank you very much, Mr Chairman. Since uh, the Italian representative in the EC board suur tänu, härra ähm, esimees. kuna ähm, keskpanga esindaja Piinismaagi räägis inglise keeles, andes parema, äh, parema turu äh, võimaluse äh, inglise keelest itaalia keelde tõlkijatele, aga siis mina annan võimaluse itaalia keelt inglise keelde tõlkijatele. ma sooviks rääkida ühest väga olulisest teemast, millest rääkis ka härra Binismagi ja me puudutasime seda teemat ka juba eile. Itaalia senat äh, viis äh, rahanduskomisjonis väl-, läbi uuringu, mille järeldustes öeldi, et et Itaalia parlamendi poliitilistes otsustes väljendub soov et finantsturgude järelevalve loodetavasti läheb väga eh, varsti üle Euroopa tasandile. ja see on sama järeldus, mil, mida just tegi ka härra Beenismagi, et meil on tegemist integreeritud tulgu, turgudega, kus ähm, integreeritud turgudega, mis on omavahelises äh, konkurentsis ja see tähendab, et vaja oleks poli-, poliitilist otsust, et äh, järelevalve toimuks äh, sobivamal tasandil, nii et tuleks loobuda järelevalvest riiklikul tasandil ning tuleks tagada järelevalve Euroopa tasandil ning küsimus, kas tegemist on, kas tegemist peaks olema äh, sõltumatu ametiasutusega või siis sama ametiasutusega, kes vastutab ka valuutapoliitika eest, rahanduspoliitika eest, kellel oleks siis äh, mõlemad pädevused. vastavasisuline analüüs peab äh, keskenduma võimalik võimalike poliitiliste mõjutuste välistamisele tehniliste otsuste puhul. Itaalia ametivõimud peaksid aga arvestama mõjudega, mis tulenevad sellest majanduspoliitikale, kui riikidele riikides teha ära olulised otsused, siis tuleb arvestada ka nende otsuste tagajärgedega, mis tulenevad sellise tehnilise ametiasutuse soovitustest või, ähm, või meetmetest. me, eesistuja katkestab ja palub lõpetada niikaua, kuni meil ei ole Euroopa majanduspoliitikat, on meil oht, et äh, iga riik käitub nii, nagu soovib. me võib-olla oleme liiga kaugele läinud äh, inflatsioonimäärade eesmärkide osas, sel aastal vähem kui üks protsent inflatsiooni ning vähem kui kaks protsenti majandus- eesistuja katkestab ja ütleb, et te olete juba rääkinud äh, rohkem kui ette nähtud. minu viimane küsimus. Euroopa Keskpank ju peaks olema teadlik sellest, et vaja on muuta Keskpanga statuuti, kui ta tegeleb üksnes inflatsiooni kriteeriumitega ning ei ähm, tegele majanduskasvu või ka euro-dollari vahetuskursi küsimustega. ka see ju mõjutab majanduskasvu. sel juhul jääks Euroopa Keskpank tehniliseks ametiasutuseks, mis aga võib äh, probleeme tekitada riikide majandustel. aitäh. nüüd on sõna Poola delegatsioonil ning pärast äh, proua Vandenburgil. aitäh, proua pres-, esimene mina olen Poola parlamendi Euroopa asjade komisjonist Poolas rah-, finantsjärelevalvesüsteemi osas oli paar aastat tagasi arutelu, et kas see ei muudaks Keskpanga rolli järelevalveasutusena. me oleme sisse viinud ka uusi instrumente ähm, näiteks ähm, finantsjärelevalve komisjon tegeleb äh, absoluutselt kõikega, mida on vaja selles vallas teha ning ähm, meil on ka sisse viidud teatavad instrumendid, mis on seotud äh, kapitalijärelevalvega, muuhulgas ähm, äh, hoiuste tagamisega. see selline järelevalve võib-olla on läinud aga teises suunas kui Euroopa tasandil toimuv järelevalve, millest rääkis meie külaline, ent mulle meeldiks juhtida teiele pähe, teie tähelepanu sellele, et äh, sugugi mitte kõik äh, liik-, e-, Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole euroala liikmed. sellest tuleb, tuleneb esimene probleem, et kui Euroopa Keskpangal oleks äh, Äh, pädevus äh, teostada järelevalvet kõigi Euroopa Liidus tegutsevate finantsasutuste üle, siis kuidas lahendada seda probleemi ning teine asi, millele ma sooviks tähelepanu juhtida, ma võib-olla siin äh, so sooviksin pigem nüüd selle küsimuse su suunata härra Kalušekile, tegemist on küsimusega, et vahel on olnud probleeme eh, ettevõtete väärtusega, kui näiteks eh, ettevõttel on olnud eh, väga hea aeg, aga siis on selle ettevõtte väärtust jälle teisiti hinnatud. et selliste erinevuste tulemuseks võib olla usalduse puudus ning sooviks küsida, et kuidas äh, võidelda selliste nähtustega Euroopa tasandil, mida teha krediidireitingu agentuuridega, kellel on äh, õigus avaldada sellist äh, teavet, kas selline teave on usaldusväärne? aitäh, Jeke Vandenburg, palun. jah, thank you um,. Uh, and... suur tänu ja uh, õnnitlused Pinis Magile selle revolutsioonilise kõne eest, ma usun, et te jõuate homsetesse pealkirjadesse ajakirjanduses. Ähm, see oli üsna kaugele ulatav, kuidas nüüd öeldagi. Ähm, lähenemine Euroopa mm, Keskpangalt äh, järelevalve teemale. mina olen nende Euroopa Parlamendi liikmete hulgas, kes on rõhutanud, et äh, Euroopa keskpankade süsteemil peaks olema olulisem roll äh, kapitali järelevalves, aga ma mainisin samuti artiklit äh, sada viis kuus mis pragmaatiliselt on juba kiirendanud meie arutlusid Euroopas ja on aidanud luua kiiresti teatud struktuure. aga kahes asjas ma ei ole päris veendunud, et me peaksime andma kõik EKP kätesse. esiteks, endiselt argument, mida te ka ise kaitsesite varasemalt, ehk seos pankade rahalise vastutusega ja siia lisataksin veel selle nõndanimetatud end of last resort ehk viimase instantsi laenaja küsimuse. see on samuti Euroopa tasandi küsimus, mitte enam riikide tasandi küsimus ja finantsturgude areng viimaks Äh, väärtpaberid, derivatiivid. me oleme finantskriisi ajal näinud liikumisi finantsturgudel, on kompleksseid tooteid, millega on seotud palju riske. mida arvata järelevalvest nendega seoses. aitäh, kas te soovite kohe vastata või võime võtta veel küsimusi? prima rispondo al senatore Baldassarri. No, c'è, c'è una consuetudine rappresentanti della Banca Centrale kui ehk on EKP esindajatel äh, harjumuseks äh, alustada inglise keeles ja siis äh, vastamiseks kasutada neid keeli, mida nad valdavad. kuna ma itaalia keeles võin rääkida, siis ma vastan itaalia keeles. Te esitasite üsna olulised küsimused ja ma ütleksin, et jah, keskpangad äh, on teadlikud oma poliitikate mõjust liikmesriikide majandustele ja ma usun, et viimase kümne-viieteist aasta jooksul Euroopa Keskpank ja keegi mainis seda juba varem, oli neli protsenti eelmisel aastal, hindestabiilsus on paranenud juulis eelmisel aastal, pealkirjades, ajalehtedes, eelmisel aastal räägiti inflatsiooni hirmust, Belgiast räägiti vist kolmkümmend kuus protsenti, väga kõrgest protsendist Itaalia jaoks. see oli aastakümnete jooksul kõrgeim inflatsioon, mida üldse pakuti, aga nüüd me oleme näinud, et inflatsioon on vähenemas. ma arvan, et äh, meetmed, mida me oleme võtnud, on olnud järjekindlad ja me jätkame selle teel, aga see ei ole täna meie küsimus. ma hommikupoolikul nüüd oma kõnes püüdsin näidata, et me peame andma EKP-le ähm, pädevust läbi viia nii-öelda makrokapitali järelevalvet, mis puudutab aga mikrokapitali järelevalvet, kui avalikkus ja institutsioonid leiavad, et sellist Euroopa mõõdet on tarvis tugevdada, siis EKP on valmis võtma endale sellise rolli. see on Euroop-, enamikus Euroopa riikides nii olnud äh, Itaalia pank, Prantsuse keskpank, äh, Hispaania, Hollandi küsimus on rahapoliitika ja järelevalve funktsiooni ühitamisest. samamoodi ma arvan, et see mudel, mis on toiminud nende riikide jaoks, mis on olnud võib-olla natukene konservatiivsemad oma finantsinstitutsioonides kui mõned teised riigid, Tšehhi Vabariigis ma saan aru, et eh, keskpank täidab järelevalve funktsiooni, siin ilmselt mingit olulist probleemi ei ole, võib-olla see ongi võimaldanud äh, Tšehhi Vabariigil pääseda suurematest tagajärgedest. siis veel artiklit üks viis punkt kuus saab kasutada europiirkonnas makrokapitali järelevalveks. meil on tarvis seda europiirkonnas ja seda saab teha ainult EKP. ma arvan, et selles osas on olemas lai konsensus. kui liikmesriigid tahavad, siis nad saavad kasutada üks viis punkt kuus anda makrokapitali järelevalve kogu Euroopa Liidu üle. Euroopa keskpankade süsteem on, koosneb kahekümne seitsmest liikmesriigist ja üldnõukogu kohtub regulaarselt. EKP on ka Euroopa Liidu institutsioon, see ei ole ainult äh, liikmesriikide oma, nii et sellel on ka teatud tagajärjed kogu Euroopa Liidule. nii et ma usun, et neid on võimalik ühitada. proua Vandenburg, ma vist varem vastasin nendele kahtlustele, mis teil olid. ma arvan, et on kogemusi Hollandi, Itaalia, Prantsusmaa, kus äh, nõndanimetatud land of last resort ja järelevalvefunktsiooni täidab Keskpank. Europiirkonnas viimase instantsi laenaja on äh, Keskpank. keegi ei soovi EKP-le ja keskpankade süsteemile anda turujärelevalve funktsioone. arhitekt struktuur, mis luuakse, on siis need kahe tipuga, on turu järelevalve ja teine komponent selles struktuuris on Euroopa Keskpankade süsteemi ja EKP funktsioon makrokapitali järelevalves ja kui tarvis, siis ka mikrokapitali järelevalves turujärelevalve, keskpangandus, mikrokapitali järelevalve on selline kolmene süsteem, mis on aga keerulisem ja ka see on üks alternatiiv. me jätkame kõnelejate nimekirjaga, sõna on Kreeka delegatsioonil. ja härra Padre, te olite kirjas eelmise arutelu ajal, kas te soovite praegu ka sõna? ei? siis saab sõna Austria delegatsioon ja pärast Euroopa Parlamendi nimel härra Klints, äh, sõna Kreeka delegatsioonil Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος και πολύ κατατοπιστικός. Ήθελα να πω το εξής, ότι μέσα... Μα pean ütlema, et äh, siin öeldu on tõesti väga oluline. praeguses kriisis äh, on äh, ilmnenud kolm põhiprobleemi. esiteks tööhõive, teiseks areng ja kolmandaks sotsiaalne ühtekuuluvus kas äh, te olete arvamusel, et äh, Euroopa Keskpanga äh, ülesannete laiendamisel võiks mõelda ka kriteeriumide kontrollimise peale, et Euroopa Keskpank alati arvestaks nende kolme asjaga. ning teine küsimus kodanike usaldus pankade vastu on kadunud. ning samuti on kahjustada saanud pankade omavaheline usaldus. ning seetõttu on kannatanud likviidsus. mida saaks selles vallas ära teha Euroopa Keskpank, mida ta teha saab ja mida ta tegema peab? ning kuidas oleks võimalik saavutada seda, et pankade, pankadele antav toetus jõuaks ka reaalmajandusse ja et sellest oleks kasu VKE-del, sest hetkel on asi nii, et pankadele antav raha reaalmajandusse ei jõuagi. lahendatakse ainult pankade äh, finantsprobleem. aitäh. nüüd on sõna Austria delegatsioonil ja siis härra Klintsil. aitäh, proua esinaine, härra Benismagi, ma arvan, et me oleme praegu juba võimelised mikro järelevalve osas äh, tegutsema ka makrojärelevalve osas, arvan ma, et äh, meil oleks vaja uut ametiasutust võib-olla Euroopa Keskpanga kaudu. olulisem on aga seejuures äh, see, et viimastel ähm, aastatel ähm, on olnud väga palju spekulatsioone, tuleb kontrollida rohkem äh, finantsvõimendust ja derivatiive, sest seetõttu on väga paljud pangad väga suuri kahjumeid kandnud oluline oleks tegeleda ka reitinguagentuuridega ja et meil oleks reitinguagentuurid ka Euroopa tasandil. mina loodan väga palju G kahekümne kohtumiselt, sest makrojärelevalve osas oleks meil tõesti vaja ülemaailmset äh, järelevalvestruktuuri ja öö, äh, siin tuleks tegeleda tõesti finantsturgude probleemidega aitäh, Wolf Klints, palun. aitäh, proua esineja. härra Pinnismagi, teie äh, sõnavõtt oli täiesti muusika minu kõrvadele ja kindlasti käib see ka paljude kolleegide ko kohta, aitäh. ma jagan teie äh, kriitikat praeguste olude kohta, me oleme nõudnud väga palju, et ähm, väga palju koostööd äh, Bundespankaga. Mm, te olete rääkinud, et tegemist on äh, poliitilise otsusega, ma tahaks küsida, et kas te tõesti näete praegu äh, poliitilist tahet asjade muutmiseks, mina kahtlen selles. Poola kolleeg rääkis sellest, et britid ei ole euroalas lepinguliselt see ju probleeme ei tekita, aga kas poliitiline tahe on äh, olemas, et kasutada neid lepingus olemasolevaid äh, võimalusi, selles ma kahtlen, kui ma mõtlen järgmistele valimistele äh, Ühendkuningriigis, siis on väga tõenäoline, et me saaksime väga euroskeptilise valitsuse, mis ei tee asja lihtsamaks. me oleme kriisis näinud, et nii pankade päästmise paketi osas kui ka äh, majanduse taastamiskava osas ei ole kõik liikmesriigid ühel nõul, iga liikmesriik teeb seda, mida nad ise tahavad ning kus te võtate selle usalduse ja usu, et äh, meil õn-, et kui me isegi nii teravate küsimuste puhul ei õnnestu äh, kokkuleppeid saavutada, et me siis teiste küsimuste puhul kokkuleppele jõuame. ma arvan, et Itaalia senati kolleegi sõnad näitasid meile selgelt, et on väga erinevaid arusaamu sellest, et mida peaks tegema Euroopa Keskpank ja mida mitte. ma olen kuulnud seda, et Maastrichti pakett ja ja stabiilsuspakt ei ole mõistlikud. ma arvan, et sellist järelevalvet, nagu me so-, saame, me ei saa e, niipea ja sellepärast ma tahaks küsida, et milline võiks olla selline astmeline programm, mis võiks meid äh, vähemalt äh, pikemas perspektiivis aidata? aitäh, kas ma nüüd äh, annan veel äh, küsimujatele sõna? härra Ligni Itaalia senatist, siis Pol-, mm, Portugali delegatsioon ja siis proua Ferreira. härra Lenini äh, eelarvekomisjonist, Itaalia senatist. härra Benis Maagi pidas väga hea ettekande, aga mul oleks mõningad üldised äh, kommentaarid ja ka küsimusi. me kuulsime me oleme viimase kahe päeva jooksul kuulnud väga palju huvitavaid ettepanekuid kuidas kriisiga hakkama saada, me oleme rääkinud siin Euroopa majanduse taastamiskavadest ja sellest, et äh, kuidas võiks võidelda protektsionistlike suundumustega, kuidas tagada rohkem, rohkemat äh, läbipaistvust, kuidas äh, tugevdada usaldust, volinik Almunia eile rääkis sellest, millised äh, on Euroopa meetmed äh, Tšehhi minister ja te ise rääkisite sellest, et äh, et seadusandlik protsess uute meetmete elluviimiseks on väga raske ka siis, kui eesmärgid on selgelt silme ees. mul on mulje, et Euroopa küll teeb hea, häid ettepanekuid, aga et siin ei ole praktiliselt mingeid võimalusi selliseid ähm, plaane ka reaalselt ellu viia, mis äh, oleksid kooskõlas kriisi raskusega. tegelikult ähm, on üldse raske ette kujutada, et mida Euroopa saaks praeguses äh, kriisis teha ma arvan, et kriis oleks võib-olla olnud veel hullem, kui Euroopa Keskpank poleks langetanud äh, baasintressimääru. Te ütlesite, rääkisite väga palju just huvitavatest asjadest, te ütlesite, et me peame seda kriisi kasutama ära selleks, et luua paremaid otsustamismehhanisme. kas äh, võib loota seda, et Euroopa järgmiste nädala jooksul teeb äh, uue ja julgema plaani selleks, et inimeste tarbimisvõimet ähm, suurendada, näiteks nagu USA-s tegi Barack Obama. ning teine küsimus, milline on, millised on võimalused Euroopa finantsinstitutsioonide toetamiseks, kuidas saaks neid kaitsta või kas ähm, on kõik negatiivne, kõik negatiivsed mõjud on juba käes või on äh, veel üht-teist hullemat oodata. eile rääkisime me ka laenude andmisest äh, ettevõtetele ja sellest usalduskriisist, millest rääkisite te täna ka. uues reguleerimisraamistikus äh, kas selles on ka ettepanekuid äh, ettevõtjate kaitsmiseks tulevikus ning milline võiks olla Euroopa Keskpanga roll? sõna Portugali delegatsioonile. Uh, kõigepealt tahaksin tänada härra Smogit suurepärase ettekande eest mulle tõesti meeldis teie ülevaade finants- ja pangandussüsteemi tegelikust praegusest maastikust. integratsioon, innovatsioon ja konkurents, need kolm punkti on pangandustegevust äh, tegelikult iseloomustavad asjad praegu. konkurents ja usaldusväärsus äh, puudumine on praegu takistuseks suuremale koordineerimisele. see on tõsi, aga toetan ka teie innovatiivset ideed eh, mikrokapitali järelevalve parandamiseks, et eh, selle probleemiga tegeleda. ma tean, et makrokapitali järelevalve vajab enne seda tõhusat mikrokapitali järelevalvet, see tähendab, et ei ole võimalik tegeleda probleemiga enne, kui on olemas kohalikul tasandil tõhus mikrokapitali järelevalve. ja seega on mul teile kolm väga pragmaatilist küsimust. esiteks, kohaliku järelevalve küsimus pangandussüsteemis, kas te olete nõus kohaliku auditi meeskonnaga pangas, et võimaldada ja läbi viia järelevalvet Hispaania mudel võib-olla on parima praktik-, ma ei ole kindel, et Hispaania, tähendab, Hispaania mudel võib olla eeskujuks, kuigi siin on olnud ka läbikukkumisi, võib-olla seda tasuks järgida tõhusa kohaliku tasandi järelevalve loomiseks seda esiteks, teiseks, kas te olete nõus auditi ja konsulteerimise täieliku eraldamisega? Euroopas on endiselt see probleem. Enronis näiteks USA-s paar aastat tagasi oli tõsine huvide konflikt, sest äh, välisauditi ja konsulteerimise vahel oli väga oluline kattumine ja seos nii et eh, kas te toetaksite innovatiivset eh, raamistikku, et eh, selgelt lahutada mm, välisaudit ja konsultatsioon? kolmandaks, ma saan aru, et on raske võidelda offshore'ide ja finantsparadiisidega ja on olemas teatud rahvusvahelised jõupingutused, aga on raske saavutada tulemusi, sest on teatud tüüp maksuparadiise, mis on praktiliselt kontrollimatud. mida te arvate lahendusest nagu teatud register piiriüleste rahaliikumiste kontrollimiseks? kui oleks selline keskne register taolistest liikumistest, siis võib-olla see ei ole küll absoluutselt lõplikult tõus, aga see oleks teatud äh, kontrolliks äh, piiriülese panganduse kontrollimisel, aitäh. Elisa Ferreira, palun. aitäh, härra proua esinaine. ma tänan väga proua, härra Peenis-Maagit äh, tema kõne eest, mida ka mina pean revolutsiooniliseks, nagu kolleeg juba ütles ma arvan, et äh, seal on väga palju ainet järelemõtlemiseks ja ka diskussioonideks ning ettepanekud lähevad selles suunas, mida mm, äh, majanduskomisjonis äh, vastu võetud raportis ka sooviti. Ähm, nimelt soovitakse suurendada Euroopa Keskpanga rolli ma arvan, et meie kolleegide Van den Borch ja Klintsi küsimused on väga olulised ja ma tahaks ka näha, milline areng on. ma tahaks esitada kaks konkreetset küsimust, mis on seotud ühe põhimõttega. et usalduse taastamisele tuleb suunata rohkem tähelepanu ning ähm, samuti on vaja solidaarsust sest praegu erinevad liikmesriigid on väga erinevas olukorras, mis puudutab nende mm, ähm, nende võlakoorma mm, restruktureerimist, et mm, laenuintressid on tohutult erinevad kas Euroopa Keskpangas on äh, ka selle teema kohta revolutsioonilisi ettepanekuid, äh, näiteks ka euro äh, võlakirjade osas, mis võiksid aidata usaldust suurendada ning teine teema, me ju tegeleme Euroopa majanduse taastamisega, ühisraha on toonud endaga kaasa palju eeliseid, aga kui tegemist on inflatsiooniga, siis äh, inflatsiooni on ju tekitanud äh, äh, spekulatsioonid rahvusvahelistel turgudel ning Euroopa Keskpank ei ole aidanud võidelda inflatsiooni vastu. ent vahetuskursid on olnud väga asümmeetrilised ning väga palju kahjustanud meie eksportivaid ettevõtteid, ent vahetuskursid ei võimalda äh, ka Euroopa majandust taastada, sest et äh, usaldus puudub. Te rääkisite siin äh, Federal Reserve'ist. kas äh, usalduse taastamine on kooskõlas inflatsioonikontrolli eesmärkidega, mis Euroopa Keskpangal on, kas praegusel järelemõtlemise ajal te ei saaks meile öelda, kas või oleks võimalik äh, üksnes äh, inflatsioonikriteeriumeid silmas pidades hakkama saada, arvestades praegust äh, olukorda ja ülemaailmset majanduskriisi? Well, thank you very much for all these questions uh.... suur tänu nende küsimuste eest. lubage teha väike sissejuhatus ma tunnen praeguses kriisis, et ei ole piisavalt tehtud ja ei ole piisavalt tehtud Euroopa tasandil koordineeritud moel. kui vaadata, mis on toimunud viimaste kuude jooksul, siis on olnud üks institutsioon, mis on tegutsenud kiiresti, võib vaielda selle üle, kas te pooldasite sellist kiiret tegutsemist või mitte, aga vähemalt on tegutsenud ja see on Euroopa Keskpank. ma arvan, et äh, see on ainus institutsioon, mis saab reageerida kümne minutiga või tunniga. meil on telekonverents, selle põhjal tehakse otsus ja reageerime. aga põhimõtteliselt see reaktsioon on olnud vaid ühetaoline, intressimäärad nii et meil on olemas ainult põhimõtteliselt üks instrument, mida me saame kasutada. aga selles kriisis me oleme püüdnud kasutada ka muid instrumente, aitamaks tagada pangandussüsteemi likviidsust. praegune kriis on aga niivõrd keeruline, see hõlmab nii palju erinevaid muutujaid, et ei saa oodata, et EKP lahendab probleemid kõikide jaoks, Kreeka delegaat küsis eh, tööhõive ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ja arengu kohta, need on kõik eh, olulised elemendid, aga kas neid on võimalik lahendada intressimäära muutmise kaudu? ma arvan, et see on tunduvalt keerulisem. majandusteoorias teame, et et eh, iga vahend eh, omab põhimõtteliselt ühte peamist eesmärki. ta saab küll avaldada ka teatud kõrvalmõjusid, aga tal saab olla vaid üks põhiline eesmärk. ja kui te küsisite eh, sidusat Euroopa tasandil Äh, lähenemist, siis äh, selle jaoks on olemas hoovad eeskätt liikmesriikide käes, fiskaalpoliitika, võlakirjade väljaandmine ja nii edasi, need on kõik endiselt liikmesriikide endi pädevuses ja ma ei näe tulemas ühtegi otsust praegu selle muutmiseks. me räägime siin siis kapitali järelevalvest tundub, et on olemas äh, konsensus anda Euroopa Keskpangale makrokapitali järelevalve Europiirkonnas. ma ei ole kuulnud ei siin saalis ega ka väljaspool kedagi, kes oleks tõsiselt öelnud, et nii see ei peaks olema. probleem on aga selles, et äh, kuidas äh, saab olema nende riikidega, kellel veel eurot ei ole ja mis saab mikrokapitali järelevalvest. see on mm, keeruline küsimus täna ma ütlesin, et kui on olemas poliitiline tahe eh, luua tugevam üle-euroopaline mõõde ka mikrokapitali järelevalves, siis EKP oleks eh, õige koht ja oleks selleks valmis. ma ei usu, et selles midagi revolutsioonilist oleks, aga nii see võiks olla. mul on usk, eh, et poliitiline tahe peaks olemas olema Äh, ma ei tea, mis saab, kui La Rosieri rühm esitab oma järeldused, aga komisjon siis teeb ettepaneku või vähemalt peaks tegema ettepaneku, kuidas edasi minna ja ma usun, et äh, komisjon soovitab muuta artiklit äh, üks, viis, kuus ja ma usun, et liikmesriigid nõustuvad sellega, see loomulikult tähendab ühehäälsust, aga ma usun, et kõik riigid, eriti need, kes kuuluvad Europiirkonda, pooldavad EKP-le eh, makrokapitali järelevalve andmist Europiirkonnas. ma arvan, et see oleks loogiline tagajärg. kui te olete Europiirkonnas, siis on seda tarvis teha. ja kui te Europiirkonnas ei ole, siis see otseselt teid ei mõjuta, aga ei ole ka mingit põhjust olla vastu sellise otsuse tegemisele Äh, probleem tekib äh, siis, kui me hakkame rääkima mikrokapitali järelevalvest. Äh, siin on tõenäoliselt rohkem riike, me kuulsime Tšehhi eesistujat juba ütlesime, et peaksime olema ettevaatlikumad, aga ma ei tea, poliitiline tahe, see on võib-olla rohkem teie kätes ka, ka Maastrichti leping loodi meil oli vahetuskursisüsteem Euroopas. praeguses äh, kriisis me püüame edasi liikuda. Te ise ütlesite, et äh, tarvis rohkem Euroopa mõõdet, aga kui me seda loome, peame olema järjekindlad. tulles nüüd selle küsimuse juurde, mida EKP saab teha taastamaks usaldust pangandussüsteemi suhtes. nagu ma ütlesin, EKP eh, vahendid on intressimäärad ja likviidsuse pakkumine. Eh, pangad ei usalda praegu üksteist ehm, maksejõulisuse pärast, aga see on eh, väljaspool Euroopa Keskpanga kontrolli, see on panga järelevalvajate pädevuses kas nad küsivad, et kas pankadel on piisavalt kapitali tagamaks, et nad suudaksid eh, üle elada šokid. ja seni, kuni turg ei usu, et pankadel on piisavalt eh, likviidsust eh, šokkide üleelamiseks, on turul endiselt ebastabiilsus. aktsiahinnad langevad, kapital langeb, pangad vähendavad krediidi andmist erasektorile selle tulemusel nii et lahenduseks oleks äh, pankade parem kapitaliseerimine. see ei ole Euroopa Keskpanga ülesanne, see on äh, riikide valitsuste, reguleerimisasutuste ja teiste selliste ülesanne. sellealased arutelud toimuvad ka Euroopas veel üks küsimus on, et kas Euroopa saaks äh, tulla välja tugevamate algatustega majanduse taastamiseks. on tõsi, et kui võrrelda USA-ga, siis Euroopa programm on oluliselt väiksem. aga siin tuleb arvestada ka sellega, et olukord võib olla erinev, eeskätt olukord finantsturgudel on erinev. teiseks Euroopas on meil automaatsed stabilisaatorid, mis on oluliselt tugevamad ja neid ei ole arvesse võetud äh, nendes ähm, kalkulatsioonides, mida senator Lini näiteks mainis. Euroopas on teatud automaatsed stabilisaatorid äh, finantssüsteemis. ilma, nii et kui neid arvesse võtta, siis võib öelda, et meie mehhanism on tugevam kas me saame minna kaugemale? ma arvan, et see on riikide valitsuste otsustada. piiriks ei ole praegu niivõrd see stabiilsuse kasvupakt, me oleme kõik aktsepteerinud, et äh, erakorralistel asjaoludel võime minna kaugemale kui ka stabiilsus- ja kasvupakt, probleemiks on turud. on oht, et äh, usaldamatus, mis finantsturgudel, mis kodanikel praegu finantsturgude ja pangandussüsteemi vastu on, Äh, see võib muutuda usaldamatuseks riigi vastu. teatud juhtudel on see äärmiselt ohtlik. see tähendab, et äh, kui riik tahab finantseerida majanduse taastamise programme, siis nad ei saa võlakirju välja anda ja see oleks riigi jaoks finantskriis. ma arvan, et äh, see on valitsuste kulutuste tegemisel praegu piiriks arvestades Euroopa vananevad äh, rahvastikku ja mm, selle proportsionaalset suhet SKT-ga, siis äh, ma arvan, et paljud valitsused ei taha selle piirini minna. nii et asi ei ole ainult stabiilsus- ja kasvupaktis, vaid piirid tulenevad ka meie demograafilisest struktuurist ja muust sellisest. kiiresti vastuseks veel Portugali kolleegile, te esitasite väga tehnilise küsimuse. auditi puhul praegu järelevalve põhimõtteliselt tähendab, et on olemas järelevalvemeeskond igas suuremas pangas vähemalt. mis puudutab registreid, mõnedes riikides see on olemas, raske on midagi sellist teha Euroopa tasandil, aga põhimõtteliselt parem järelevalve Euroopa tasandil aitaks tõesti liikuda selles suunas, kus te soovisite. proua Ferreira esitas mitu küsimust ütlen veel kord, Euroopa Keskpangal on üks põhiline instrument, intressimäärad. ei saa nõuda, et Euroopa Keskpank teeks kõike. Ehm, on eh, piisavalt raske tagada, et eh, säilib madal inflatsioon keskmises perspektiivis. Ehm, ütleksin veel seda, et europiirkonnas läheb halvemini kui Euroopas läheb paremini kui mujal, näiteks USA-s. kui vaadata viimast kümmet aastat, sellest ajast, kui euro on olemas, kui vaadata majanduskasvu, siis ainus erinevus USA ja europiirkonna vahel, ma räägin europiirkonna keskmisest siin, on rahvastiku kasvus. kui vaadata SKT-d elaniku kohta, siis europiirkonnas ja USA-s on kasvumäär olnud sama. nii et ei ole tõsi, et äh, europiirkonnas on paremaid riike ja neid, kellel ei lähe nii hästi, aga kui keskmist vaadata, hindade stabiilsust keskmiselt näiteks, siis keskmiselt kasvumäär on olnud sama europiirkonnas nagu USA-s. aga USA-s on samuti osariike, mis arenevad väga kiiresti, teised äh, on mahajäänumad. tööhõive puhul äh, europiirkonnas on tekkinud rohkem tööhõivet kui USA-s kuigi mõlemal pool on praegu kriis. kui vaadata euro käitumist ja Euroopa Keskpanga käitumist, siis äh, ma arvan, et äh, ei olegi see olnud äh, nii paha. meie piiriks on Euroopa Keskpangal see, et meil on üks põhiline instrument võib-olla meil on tarv- ja meil on tarvis ka kasutada teisi vahendeid keskpanga kõrval tööpuuduse vastu võitlemiseks ja majanduskasvu tagamiseks ja need instrumendid on riikide tasandil. ja kui me räägime siin sotsiaalsest ühtekuuluvusest ja sellest, mida te mainisite, siis siin on väga oluline, et riigi tasandil oleks poliitika suunatud sellisele sotsiaalsele ühtekuuluvusele äh, Ähm, tööhõive tagamisele, struktuursete reformide läbiviimisele. viimaste aastate jooksul ei ole siin alati kõik olnud korras, mõnes osas on äh, poliitiliste otsuste tegemises maha jäetud ja mõned riigid, kus on äh, eelarve tasakaal väga paigast ära, peavad selle korda saama kiiresti kas te äh, kommenteeriksite ka maksuparadiiside küsimust? jällegi, see ei ole teema, milles, äh, milles Euroopa Keskpank on pädev, aga kui te tahate mm, teada meie seisukohta, siis äh, selline see on. oma varasemates ametites ma tegelesin selliste asjadega ja mm, ma saan väga hästi aru, see ei ole lihtne, tegemist on globaalse küsimusega ja vähemalt mm, suuremad riigid peavad kokku leppima ühises tegevuses, aga isegi Euroopas ei ole ühtset seisukohta, kuidas võidelda maksuparadiiside ja offshore'ide vastu, aga selge on see, et see on muutunud prioriteediks. aitäh, mul on veel üks äh, sõnasoov Euroopa Parlamendi äh, liikmelt ja mina sooviks ka teha ühe küsim-, esitada ühe küsimuse, kas liik-, rahvusriikide parlamentides soovib keegi veel sõna? nii et äh, siis saab sõna härra Dos Santos küsimuse esitamiseks ja pärast esitan mina ühe küsimuse. härra Dos Santos, palun. aitäh. ka mina sooviks äh, ühineda äh, õnnitlustega mm, härra Binis Magi aadressil tema vägagi värskendava sõnavõtu eest, aga ma sooviks esile tuua ühte asja. ja see on seotud vastuoluga ja ma jätkan seda, mida ütles meie Kreeka kolleeg. me, räägitud on siin reguleerimisest ja tegelikult me riskime sellega, et me hävitame sellega oma innovatsiooni ja loomingulisuse, et kui me keskendume ainult inflatsioonile, siis äh, see võib tõesti pidurdada meie innovatsiooni. tegemist on äh, vägagi jõhkra ma äh, majanduskriisiga ning Keskpank alandas intressimääru eelmisel aastal. ma olen nõus sellega, et Euroopa Keskpank äh, reageeris kiiresti. härra McRaevi ütles äh, mõni kuu tagasi, et tegemist ei ole kriisiga, et tegemist on lihtsalt äh, mõningate probleemidega, väikeste äh, nii-öelda finantsavariidega, aga nüüd me näeme, millega tegemist on tegelikult. ma arvan, et me peame vaatama, et millised on Euroopa Keskpanga eesmärgid ja ülesanded ma tahaks öelda, et ma olen täiesti nõus äh, öelduga. Euroopa Keskpangal peab olema olulisem koht järelevalvestruktuuris. ma arvan, et tehtud ettepanekud, mis te tegite, on vägagi edumeelsed. ma lõpetaksin kahe konkreetse küsimuse esitamisega. Euroopa ajakirjandusest, vähemalt minu riigi majandusajakirjandusest, Äh, on räägitud sellest, et äh, et äh, lühikeseks müümine on väga problemaatiline. et see on olnud vajalik, aga mina kodanikuna ei saa aru, miks see nii, seda vajalikuks pida, peetakse. see tuleks tegelikult ära keelata äh, mina tahaks esitada veel ühe, ma tahaks esitada veel ühe konkreetse küsimuse. ma saan aru, et härra Beenismagi ei saa vastata äh, mõningatele küsimustele. kas Euroopa Keskpangal on äh, tegelik ülevaade Euroopa rahandussüsteemi olukorrast. kas te teate, äh, kui äh, palju on neid halbu laene? Äh, näiteks kui suur on nende osakaal võrreldes Euroopa Liidu SKT-ga, sest me ju teame kõik, et selle arve peavad kinni maksma Euroopa maksumaksjad. ning teine küsimus, milline on Euroopa Keskpanga arvamus kahe, kolme valdkonna osas, millest räägitakse Euroopas praegu. Need pangajuhtide äh, hüvitiste piiramine, sest et nad on ju saanud tohutult suuri tasusid, arvestades praegust olukorda ning äh, riskikapitali reguleerimine on samuti üks teemasid ning äh, ning äh, lühikeseks müümise keelamine, võimalik keelamine. aitäh, härra kolleeg Helmut Schmidt Parlament ja ka teised on äh, teinud sellesisulisi ettepanekuid äh, nagu teie praegu. härra Bini Smagi, te olete kuulnud väga palju kiidusõnu, aga võib-olla te, te, te ei üllata, kui ma veidi kritiseerin. mina olen äh, väga nende, selle poolt, et Euroopa Keskpank oleks iseseisvam ja et ta tegeleks rohkem makrokapitali järelevalvega ja saaks ähm, suurema rolli kriisivastases võitluses. Te ütlesite proua Ferreirale, et keskpank ei saa kõike teha, aga sellest hoolimata teeb Keskpank palju. kriisihetkedel on aga mul olnud probleeme mõningatel juhtudel. esiteks, Keskpanga puhul väga vara äh, sai selgeks see, et likviidsuse andmine ei lahenda äh, kriisi, et see ei lahenda halbade laenude ähm, ja halbade varade mm, probleemi, mis äh, tekitasid äh, usaldusprobleeme. Äh, Lehman Brothers pidi põhja minema selleks, et hakkaks tegutsema USA valitsus. kas praegu ei, ei oleks Euroopa Keskpank äh, kut-, pidanud kutsuma valitsusi äh, juba varem üles tegelema nende küsimustega. vähemalt äh, kõigepealt äh, tuli ju majanduskriis ja alles siis sai selgeks, et vaja on ma-, seda, et valitsused tegutseksid koordineeritumalt ja et koostataks majanduse mm, taastamiskavasid. Te ütlesite, et Euroopa Keskpangal on kõik äh, vahendid selleks, et teostada mikro- ja makrokapitali järelevalvet. mina ei ütle, et ma välistaks sellise võimaluse, mina lihtsalt ütlen, et äh, te lahutate siin äh, demokraatliku vastutuse ja globaalse järelevalve küsimused. me ei või siin neid küsimusi mm, tähelepanuta jätta, sest demokraatlik järelevalve on olemas paljudes riikides teil on siin ju parlamendisaadikud ja see, mida USA-s tegi härra Geithner, see on siiski äh, midagi muud kui see, mis meil Euroopas on. ma tean, et Euroopa Keskpank ei saa lahendada poliitilisi probleeme, aga mina kahjuks äh, pean äh, nüüd olema, kutsuma üles ettevaatlusele selliste mehhanismide vastu praegu, praeguses kriisis ähm, saab meil olema probleeme ka Maastrichti kriteeriumitega, aga see on nii meie kui teie vastutada. Äh, selleks, et asjad läheksid hästi, on äh, meil vaja pidemat äh, arutelu. ma üritan vastata kahele küsimusele samaaegselt nagu te teate, ei ole mul midagi poliitilist ähm, arutelude vastu äh,. härra Dos Santos küsis mult, et äh, kas te teate, kui palju on halbu varasid süsteemis? ja seda te võite küsida ükskõik äh, milliselt Euroopa ametiasutuselt, seda ei tea mitte keegi. Euroopa Keskpank ei tea seda. kui te annate mulle Äh, pädevuse äh, artikli sada viis punkt kuus alusel, siis äh, võib-olla saaksin ma kunagi teie küsimusele ka vastata. hetkel saame me info turult, me saame infot teatavatelt ametiasutustelt, aga me ei ole võimelised saama detailset ja täpset teavet ning rääkides ähm, poliitilisest vastukaalust, kas äh, praegu on mõtet, et äh, poliitilistel asutustel ja jär-, pangandusjärelevalve asutustel, mis eksisteeriksid üksnes ühe riigi tasemel, paljud riigid mõtlesid mõned kuud tagasi, et pangandussüsteemi olukord on väga hea, et ei ole üldse mõtet muret tunda. aga nüüd on meil tegemist globaalse kriisiga ja nüüd äh, on tõesti vaja ka globaalset nägemust. ma ei ütle, et kõik tuleks üle viia Euroopa tasandile, aga vaja oleks, et Euroopal oleks ka mm, Euroopa tasandil võimalusi äh, mis võimaldaksid siis äh, saada teavet äh, riskide kohta, mis äh, riikide pangandussüsteemil on tulenevalt globaalsetest probleemidest. mikro- ja makrokapitali järelevalve riikide tasandil on olnud ebapiisav. minu jaoks ei ole probleemiks see, kui meil oleks arutelu ähm, vastutuse teemal, ent ilma riikliku tasemeta on äh, sellel arutelul väga vähe mõtet. ning kolmas teema. Euroopa keskpank on kuude kaupa öelnud seda, et eh, likviidsussüstidel ei ole mõju, et need ei, neist ei piisa. on, me võib-olla ei ole eh, kisa tõstnud, sest see ei ole Euroopa Keskpanga traditsioonidega kooskõlas, aga me oleme seda öelnud pidevalt. ning ma ütlen eh, täna, et meil on ainult üks instrument ja me ei saa kõiki probleeme selle abil lahendada, meil on vaja äh, kooskõlastatud tegevusi liikmesriikide institutsioonide tasandil selleks, et mm, nendele probleemidele vastu astuda. ning kui ma ütlen, et meil on mm, vaja, et kui meil oleks olnud rohkem mm, pädevust artikli sada viis punkt kuus alusel, siis me oleks saanud tegeleda makrokapitali järelevalvega, äh, likviidsuse äh, järelevalvega ja sellel oleks olnud ka globaalne mõju kohene, koheselt. kui ma ütlen, et äh, ähm, Euroopa Keskpanga üks eelistest on see, et me otsustame kiiresti, ma arvan, et seda oleks viimastel kuudel olnud ka hädasti vaja vastamaks äh, härra Dos Santose teistele küsimustele tahaks öelda, et äh, meil loomulikult on siin tegemist ka järelevalve küsimusega ja ma palun, et te võt-, loeks meie äh, aruannet juunist kaks tuhat äh, seitse, siis ei olnud äh, veel kriisist juttu, aga meie ütleme, et ütlesime tol ajal juba, et kriis tuleb, me üritasime paljusid asju öelda, aga meid ei võetud kuulda. ma ei taha nüüd siin rääkida pangajuhtide hüvitistest ja lühikeseks müümise teemast, ma arvan, et tegemist on väga tehniliste ja poliitiliste küsimustega. kui me vaatame seda, mis on juhtunud Jaapanis panganduskriisi ajal, siis kõige suuremaks probleemiks on olnud hilinemine pankade rekapitaliseerimisel ja see hilinemine tulenes äh, valitsuse ja parlamendi probleemidest teha äh, kodanikele selgeks see, et ainus äh, lahendus probleemile on maksumaksjate raha investeerimine pankadesse, see on midagi, mida on väga raske kodanikele selgitada, aga arvestades kriisi dramaatilisust, on tegemist tõesti ainsa võimalusega et äh, see võiks kesta kolm aastat ja tuua endab kaasa deflatsiooni, tuleb äh, vältida teatavate aspektide liigset politiseerimist. vaja on, et äh, meetmed oleksid massiivsed ja kiired, siis me väljuksime kriisist ja siis peaksime tegelema äh, probleemidega, mis puudutavad pankade haldamist ja riske, mida pangad on võtnud ja peaksime tegelema ka paljude teiste küsimustega, ent vaja oleks vältida olukorra tekkimist, kus pankade rekapitaliseerimine on teema, mis ei ole poliitiliselt aktsepteeritav ja mis tekitaks pingeid avaliku arvamuse ja poliitilise võimu vahel nende meetmete tõttu, mi-, mis on suunatud raha andmisega neile, kes on ähm, kriisi käigus palju raha kaotanud. ma arvan, et tegemist on teemaga, millega tuleb tegeleda, arvestades seda, kui raske olukord meil praegu on. aitäh kõigi nende vastuste eest ja panuse eest meie arutellu. ma arvan, et tegemist on teemadega, mis elavdavad arutelu enne, kui La Rosieri grupp oma tulemused annab. nüüd saab sõna kolleeg härra Oldrich Tšehhi saadikute kojast selleks, et teha kokkuvõtteid meie tänasest arutelust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 teadlane ei sõltu sellest, et teda tagasi valitakse, erinevalt poliitikutest. ning äh, me ei sõltu poliitilisest äh, valemitest, sellest hoolimata meie oleme kõik poliitikud, seetõttu äh, vastutame oma valijate eest. seetõttu me peame looma mingisugused piirid mingisugused tingimused seadused olukorrad nii et vaba turg koos mõistliku regulatsiooniga oleks efektiivne tõhus et oleks taga, tagatud kapitali inimeste kaupade ja teenuste vaba liikumine need on euroopa liidu põhilised tugisambad ja kriis levis meile usast see on tõsi aga mida ma siin kuulnud ei ole ja sellest on tõeliselt kahju mis on peamised põhjused selle taga, selle kriisi taga? mina usun, et üheks peamiseks põhjuseks oli Bill Clintoni lähenemine avaldada poliitilist survet nii, et iga Ameerika kodanik võiks elada oma majas. selline oli poliitiline surve, mis viis selleni, et pangad olid nõus laenama raha isegi mitte nendele, kes olid piisavalt likviidsed, kes olid suutelised raha tagasi maksma, aga ka nendele, kelle puhul oli ilmselge, et nad ei suuda iialgi oma äh, võlga ära maksta. viisteist aastat hiljem korjame meie selle asja vilju. selle maks-, et e, kinni mitte ainult Ameerika pangad ja finantsinstitutsioonid, vaid ka meie, Euroopa finantsinstitutsioonide ja meil, äh, mis selle järgi tuli, ei ole mitte ainult äh, finantskriis, vaid ka majanduse tagasilangus. ja lubage mul seetõttu tänada teid kõiki selle väga elava, väga avatud, väga dünaamilise diskussiooni eest. ja lubage, lubage mul samuti kokku võtta paari kõige olulisemat teemat, mida tuleks edasi arutada, mida ei tohiks ära unustada, sest ma usun, et selline nõupidamine nagu meie tänane kokkusaamine on hästi oluline selleks, et käivitada diskussiooni, käivitada debatti nii, et poliitikud ja esindajad ja üldsus suudaksid leida aktsepteeritavaid lahendusi. me rääkisime maksustamise probleemist, me rääkisime maksuparadiiside probleemist, me rääkisime säästude makse äh,, maksustamisest me räägime laenude kättesaadavusest, eriti VKE-dele, tahaksin ma siin rõhutada. ja oleme puudutanud ka seda küsimust, kas on vaja ühtset majand- äh,, finantspoliitikat rõhuga sellele, et meil ole üks üksik finantsjärelevalve. me puudutasime äh, protektsionismi ja meil on äh, arutusel olnud riigi abi globaalne turg kas sellel peaksid olema ühtsed reeglid ja ühtne järelevalveorgan selles mõttes see millest me räägime ei ole mitte see kas see järelevalve peaks olema euroopa keskpanga alluvuses või rahvuspankade riiklike pankade alluvustes millist rolli peaksid mängima riikide valitsus selles? siis veel üks väga delikaatne teema, millest räägiti eh,, eriti kui see puudutas ettevõtteid nagu Enron. ehk lahus äh,, lahusus äh, auditite ja konsulteerimine, auditid ja konsulteerimine peavad olema lahus. teatud mõttes võime öelda, et kui te kord juba midagi ostate, siis võite panna paika reeglid ja tingimused, aga et leida objektiivset lahendust, on alati väga keeruline. ja viimane, kuid kindlasti oluline teema on iseseisvuse teema või kuivõrd on Euroopa Keskpank iseseisev. EKP aluseks ei ole sama äh, seis, äh, sama positsioon kui Föderaalreserv, sest föderaal, äh, Föderaalreservil on äh, vastaseks äh, keskvalitsus, Euroopa Liit institutsioonilisest arengust lähtuvalt, seda tuleb ikkagi veel äh, transformeerida, edasi arendada. on võimalik, et jätsin vahele teema või kaks, aga ma tõesti usun, et kõige olulisemad teemad, mida ma puudutasin, ja saadan kõik need edasi minister Kallase, kelle veel kord suur tänu teile selle väga viljaka diskussiooni eest, tänan teid ja nägemist. armas kaasesimees, ma tahaks tänada teid äh, osalemise eest selles äh, operatsioonis ja ma tahaks tänada ka eilset kaasesimeest härra Jan Haidak, kes äh, osales ähm, kogu meie äh, koosoleku töös ning ma, ma tahaks tänada ka kõiki teisi osalemise eest. osalejaid oli palju, tegemist oli viienda sellise kohtumisega selle mm, parlamendi koosseisu ajal ning ma tahaks oma järeltulijale jätta ta testamendina soovituse selliseid kohtumisi edaspidigi korraldada, võib-olla teistsuguses vormis, võib-olla ka äh, Äh, te-, korraldada spetsiaalseid töögruppe, aga ma arvan, et äh, selliste kohtumiste korraldamine ja selliste teemade arutamine on äh, väga vajalik. ma tänan ka kõiki volinikke ja ministreid ja Keskpanga esindajaid ja mm, Euroopa Investeerimispanga esindajat ma Äh, tänan äh, meie komisjoni sekretariaati, kes on andnud suure panuse ning ma soovin teile äh, palju pühendumist, et teie parlamentides ja komisjonides, kus te töötate, oleks võimalik jõuda sellistele lahendustele, selliste lahendusteni, mis tagaks, et äh, majanduse taastamiskavad äh, äh, kujuneksid edukaks. ma